meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid. Des Anregungen, Anregungen zur Tagesordnung. Kas teil on märkusi päevakorra kohta? Ka esimehel ei ole mitte midagi öelda nagu alati. Mul on mõned märkused ühe delegatsiooni reisi kohta see on siis meie komisjoni delegatsiooni reis eelmisel nädalal Jordaaniasse ja Liibanoni. näen, et Anna Komes on kohal. härra Marinescu on kohal, härra Jurek. nii et enamus delegatsioonist on kohal. võib-olla toetate mind siis natukene ja lisate selle, mis ma olen ära unustanud. härra Kaan sotsiaaldemokraatidest oli ka delegatsiooni liige. programm oli minu arvates väga hea, tegemist oli kahepäevase visiidiga, ühel päeval Ammanis, teisel päeval Liibanonis ja mõlemal päeval äh, rääkisime põgenike olukorrast äh, kaasatud olid siis ka EHO peadirektoriaadi töötajad. põgenike probleem on suureks põntsuks stabiilsusele sealses piirkonnas erinevatel põhjustel küll. Liibanonis on nii, et Palestiina põgenikke kaasa arvates on meil neli, nelja miljoni Eh, elaniku kohta veel üks koma neli kuni üks koma viis protsenti põgenikke, vabandust, üks koma kolm kuni üks koma neli miljonit põgenikku nelja miljoni kohta, nii et kui ma siin peast nüüd arvutan, siis ja mõtlen, palju minu kodulinnas peaks olema põgenikke, siis äh, see oleks täiesti võimatu. Liibanonis nimelt põgenikud ei ole põgenikelaagrites, sest Liibanon ütleb, et kuuskümmend, seitsekümmend aastat tagasi Palestiina põgenikega tegime seda ja nad on ikka veel seal. ja kuna selline on kogemus, siis on nad kogu riigis laiali pillutatud, elavad eramajades, mis toob endaga kaasa nii survet kui ka kulusid ja ei tee olukorda lihtsamaks nii et ka põgenike jaoks on tegemist raske olukorraga. Liibanonis, vabandust, Jordaanias on nad klassikalistes põgenikelaagrites, mitte väga kaugel Süüria piirist. nii et Jordaania puhul on selline klassikaline olukord, jällegi numbrid on väga erinevad, räägitakse, et seitsesada tuhat kuni üks koma kolm miljonit on neid põgenikke, kes teab, palju neid päriselt on aga kui mõelda et, et kuuskümmend protsenti Jordaania rahvastikust on palestiinlased, siis see kohe kindlasti ka kuningakoja jaoks tekitab probleeme. nii et me peame nüüd tähelepanu pöörama sellele, et äh, Iraagi ja Süüria pärast neid riike veelgi rohkem ebastabiilsemaks ei muudetaks. teiseks Jordaania on otsustanud ilmselgelt äh, pärast Jordaania piloodi põlema panemist aktiivseks muuta, muutuda ka ISISe vastases võitluses ja teha seda rohkem kui siiamaani. paar nädalat tagasi käisin ma Iraagis ja Bagdadis äh, ja oma visiidi ajal nägin, et Bagdadil ei ole võimalik äh, mõõdukate Araabia sunniitide ja šiitide äh, vahelist rahu tagada. kardetakse, et see ei ole võimalik, ei ole võimalik neid omavahel ühendada, seda sellepärast, mis kõik toimus Maliki ajal, nii et Jordaania peaks võib-olla omalt poolt äh, aktiivsust üles näitame ja otsime mõõdukate sunniitidega Iraagis ühendust, selleks et teatud küsimusi siis ka võib-olla sõjaliselt lahendada. see kõik aga võtab aega. nii et see on see strateegia, mida me kuulsime, kõik muu ei ole võib-olla teile uudiseks. tahan aga selle kõik välja tuua ja tahan ka välja tuua selle, et mõlema juhtumi puhul mõlema riigi puhul, aga ka Iraagi ja eriti just äh, Kurdistani ja Süüria puhul vähemuste küsimus mängib väga tähtsat rolli. kristlikud vähemused, jesiidid, ka aleviidid, etnilised vähemused, kurdid näiteks Süürias. tegemist on tõesti laiali pillutatud seguga ja Liibanon, nii see oli väga huvitav kuulda ka seda, et seisukohad on väga erinevad. osad ütlevad, et me peame ISISe vastu võitlema koos Assadiga. teised ütlevad aga, et võitlus Assadi vastu peab olema ka osa võitlusest ISISe vastu ja see on tegelikult mingil määral ka Türgi seisukoht sest juba eelnevalt nimetatud põhjustel ei ole ka Türgi üldse mitte tähtsusetu ja ka see ühisrinde loomine tähtsusetu. nii et igal juhul me ütlesime, et lahendust ei ole mõtet oodata Euroopas. tähtis on, et Araabia ja piirkonna islamiriigid pluss siis veel ka Türgi ja Iraan ühes koos leiaksid lahenduse regiooni jaoks ja kõik ka vastutust kannaksid. Nad tõesti kaklevad seal üksteise vastu, kasutavad oma vanu ettekäändeid Iraagist Liibanoni on tõesti tegemist ettekäänetest äh, põhjustatud sõdadega. Liibanonil on väga huvitav näha, et seal on kristlased, sunniidid, šiiidid ja igalühel on hoopis teistsugune kontaktpunkt Riadis või ka Teheranis ja Teherani puhul siis minnakse suisa Damaskuseni välja. nii et kõik need äh, ettekäänetel põhinevad sõjad, neid on võimalik lõpetada ainult siis, kui tagatakse ka see, et tõesti üheskoos operatiivset koostööd tehakse. väga huvitav on vaadata küll see, kuidas äh, tekivad koalitsioonid seal, aga operatiivne koostöö tähendab seda tõesti, et äh, kogu piirkonnas tehakse koostööd ja Euroopa poliitika eesmärgiks olekski keskenduda sellele, et äh, leitaks siis ühised operatiivsed tegevused ja see on minu arvates sama tähtis kui see, kui me räägime siin relvatarnetest või isegi suisa jalaväeüksustest ja see on kohe kindlasti minu mulje ka selle kohta, kuidas islamiriigid on võimelised ühiseid seisukohti leidma ja ma loodan, et see on võimalik. Äh, suurt muret mitteametlikult toodi välja Türgi poliitika kohta. ja tõesti, suure murega jälgitakse Türgis toimuvat, sest ei ole teada, kui kaugele on nad valmis minema? sinna juurde tuleb veel Liibüa küsimus, sest fundamentalistide toetamine Liibüas ja toetajaks on siis Türgi. ja see muidugi muudab olukorda väga palju ebastabiilsemaks. kui mõelda nüüd selle peale, et ka Egiptus satub siis rindejoonete vahele sest Egiptus on siiamaani siiski olnud stabiliseeriv jõud piirkonnas ja et ka Ankarast oleme me kuulnud avaldusi ehm, egiptlaste, egiptlaste sõjaliste operatsioonide kohta, eriti see, mis toimus pärast kahekümne ühe kopti tapmist, see kõik ehm, valmistab muret. ja tuleb mõelda, kuidas on võimalik ehm, neid pikaajalisi plaane äh, mis on piirkonna jaoks tähtsaid ka operatsioonidega ühendada, mis on suunatud ISISe äh, äh, vastasel võitlusel. aga tõesti, praegusel hetkel see ebastabiilsus just piiriüleselt mängib väga tähtsat rolli ja Süüria ja Iraak on siit need piirkonnad, kust see ebastabiilsus tuleb see oli see, mida ma tahtsin öelda, jah, me ütlesime, et me soovime rohkem abi põgenike abistamiseks, seda ei ole vaja isegi toonitada, kes on käinud põgenikelaagris või ka näinud, kuidas pered lasevad ennast registreerida koos kõikide oma väikeste lastega, siis ma arvan, ei ole vaja põhjendada siin, et poliitiliste eesmärkide ja majandusoportunistlike liikumiste kõrval tuleb tõesti ka see humanitaarne küsimus lahendada ja et see on kõige tähtsam. ja viimane lause. põgenikelaagris Erbilis käisime meie nimelt. seal oli meil üks äh, noor saksa naine, Punase Risti töötaja, kes ütles, et Brüssel annab äh, kogu aeg raha, aga et miks ei ole Euroopa nähtaval ka seal kohapeal. ja ma arvan, et see on selline tähtis küsimus, et tihti kuuskümmend, seitsekümmend protsenti vahenditest tuleb Euroopa Liidust, aga inimesed kohapeal ei tea seda. see ei ole nähtav, sellepärast et see kõik toimub ÜRO egiidi all, aga mingil määral peame me siiski tõesti leidma ka võimaluse välja tuua Euroopa Liidu tähtsust. sest see oleks ka selgeks sõnumiks. inimesed on üllatunud, kui me ütleme, kui suur on Euroopast tulev rahastamismäär, isegi poliitikud seal kohapeal ei ole tihti sellest teadlikud. ja ma arvan, et poliitika osaks peaks olema ka see, et me selliseid asju selgemalt välja ütleme. proua Manescu, palun. mulțumesc, domnule președinte. Ați uh, rezumat foarte bine uh, discuțiile. aitäh! Te rääkisite nendest aruteludest, mida te pidasite delegatsiooni reisi ajal nii Liibanonis, rääkisite ka Liibüast ja Süüriast ja minu arvates te võtsite selle kõik suurepäraselt kokku. nii Jordaania kui ka Liibanon on kaasatud terrorismivastasse võitlusesse ja nad on tõesti väga äh, selgelt ja karmikäeliselt tegutsenud. aga teiselt poolt nad palusid meilt lisatoetust, nad ütlesid, et meil on vaja nii rahalist toetust kui ka sõjalist toetust. ning liikmesriigid on ka tegelikult juba lubanud, et seda abi tagatakse peale selle tuleb veel ka öelda, et mõlemad valitsused ütlesid, et nendele valmistab väga palju muret Iraani poliitika sealses piirkonnas. Nad kardavad selle Iraanist tuleva ohu pärast, nad tõesti tunnevad, et Iraani poliitika on kogu piirkonna jaoks suureks ohuks ja see on küsimus, millega meil tuleb äh, tegeleda ja me tõesti peame ka äh, suhetes Iraaniga selle küsimuse tõstatama mis puudutab põgenike küsimust Liibanonis, siis ma arvan, et siin on kaks erinevat seisukohta, mille, mõlemaga tuleb meil arvestada kui me toetame seda tuleviku liikumist, mis soovib eh, Liibanonis üle võtta Jordaania mudeli, see puudutab põgenikke, põgenike registreerimist ja kontrollimist ja kui me vaatame seda, mida nõuab Hezbollah, eh, nimelt Hezbollah on siiamaani keeldunud põgenikelaagreid sisse viimast, siis me ju teame väga hästi, kuidas Jordaanias see kõik toimub. Äh, põgenike poliitika on seal palju paremini lahendatud, nii et ma leian, et me peame arvestama ka sellega, et Liibanonis on tegemist poliitiliste valikutega ja on äh, valitsus võimul, mis tõesti on ka valmis põgenikelaagreid toetama ning ma arvan, et meie peaksime toetama just sellist lähenemist ja me peame võib-olla ka Hispolat veenma selles, et selline lähenemine nagu Jordaanias on vajalik ja kasulik. jah, me võime muidugi anda ka finantsabi, aga on väga raske sellel riigil kogu seda probleemi lahendada. tegemist on ka probleemiga, mis äh, mõjutab ka kodanike igapäevaelu, sest kodanikud peavad selle põgenike probleemiga tegelikult hakkama saama. jah, sa rääkisid siin ka sellest, et et seal on väga suured osapooled, kelle käsi on mängus ja Iraan kohe kindlasti. Iraanist tulenev oht on väga suur. samamoodi ka Türgi poliitika ja ka Egiptus Türgit ja Egiptust tuleb toetada terrorismivastases võitluses rohkem kui siiani, aitäh! Anna Gomes, suur tänu, tõepoolest oli tegemist väga huvitava visiidiga väga lühikese aja jooksul ja ma olen nõus sellega, eh, millised järeldused eh, sa tegid sellest. Eh, tahaksin aga omalt poolt rõhutada siin mõnda asja nii nagu sa ütlesid, siis äh, tõesti meie äh, kontaktid äh, viitasid Iisraeli ja Palestiina küsimusele, mis on taustal kogu selle konflikti jaoks ja tõesti, ma viitasin ka sellele, et tegemist ei ole konfliktiga, mis ainult Daeshit või terroristide läbi saab kuidagi muuta, vaid tegemist on pikaajalise võitlusega, ideoloogilise võitlusega Äh, ning äh, tuleb võidelda sotsiaalsete faktoritega, mis äh, paiskab noori sellest piirkonnast eemale ja ka Euroopas tegelikult sellise nihilistliku ideoloogia ja kohutavate tegude suunas. ja selles valguses oli minu arust väga murettekitav see, et hoolimata suurtest jõupingutustest, mida ÜRO agentuurid ja ka meie teeme selleks, et me toetame äh, rahvusvahelise kogukonna äh, panust äh, pagulastega tegelemisse ja me maksame selle eest, on sellegipoolest ikkagi meid vastustatud. noh, tõesti, me teeme suuri jõupingutusi, Jordaania ja Liibanon, kaks riiki, teevad väga palju ära selleks, et pagulasi aidata. Liibanonis, nagu öeldud, on tegelikult neljandik praegu pagulasi sellest elanikkonnast, aga oht ohutule paneb põlema see, et Liibanonis äh, kolmesaja kaheksakümne viiest äh, lapsest, kes on äh, kooliealine, kaheksakümmend viis tuhat kõneleja parandab ennast, ütleb, et kolmsada kaheksakümmend viis tuhat kooliealist last on, kaheksakümmend viis tuhat neist ei lähe kooli. mida nad siis teevad? Nad on väga lihtsad ohvrid tegelikult terroristide värbajatele. meil ei ole vaja tuhandeid lapsi seal, aga meil on vaja lihtsalt äh, mõnda, kes väga palju kahju tekitaks. nii et see on väga ohlu äh, mureküsimust tekitav. Äh, loomulikult on pagulaste abistamiseks laagrite loomine abiks, aga Jordaanias me nägime ka, et inimestel ei ole tööd konkreetselt ja no olgem ausad, inimesed ei lähe Süüriasse tagasi sel ajal, kui Assadi režiim endiselt kehtib. Nad ei pöördu sinna tagasi. muidugi vastuseisu üheks osaks on see ka, et inimesed nüüd tunnetavad, et Liibanonis äh, on äh, palju, äh, tehakse selleks ära, et inimesed suunataks tagasi Süüriasse, eriti ohutustesse piirkondadesse, aga inimesed ei taha minna lihtsalt. mina olen üks nendest, kes on arvamusel, et mulle tundub, et Assad ei ole igal juhul äh, osa lahendusest, vaid osa probleemist, sellepärast et pagulased ei taha tagasi pöörduda. nii et meie siin Euroopas, kes me arvame, et noh, me võime nüüd Assadile loota, et ta oleks meie liitlaseks terroristlikus võitluses, siis äh, me peaksime selle idee lihtsalt maha matma. tahaksin omalt poolt rõhutadagi seda, nagu sa ka ütlesid, siis me näeme siin praegu, et varisõda peetakse äh, Äh, konflikt äh, oli alguses äh, nagu ta oli, aga nüüd on temast saanud varisõda siin Saudi Araabia ja Türgi vahel ja Katari osalus on ka. ja siin ongi probleemide allikas ning teisest küljest muidugi on Iraan siin Assaadi pool ja Venemaa. ja veel üks väga häiriv asi minu jaoks oli see, et paljud need meie kontaktid, kellega me kohtusime, sealhulgas ka parlamendiliikmed nii Liibanonist kui Jordaaniast, ütlesid meile, et nad usuvad, et lääneriigid, et ISIS on kuidagi äh, lääneriikide taga. miks? Äh, sellepärast, et äh, siin Iraagi armee küsimus ja äh, toetus sunniitide poolt ISISele, aga ka Iisraeli roll siin on mängida, sest tõesti, kogu see kompott on väga veider. nii et minu arust just see arusaam või taju pani minu peas äh, just äh, häire tuleb olema, sellepärast et loomulikult meil on partnerid vaja selleks, et terroristide vastu võidelda, aga kui meie partnerid samas ei ole veendunud meie eesmärkidest, siis me jäime veel lisapäevaks sinna ja me pidime ka Hezbollah esindajaga parlamendis kohtuma, aga me ei saanud äh, temaga kohtuda, sellepärast et ta ei tulnud lihtsalt kohale. aga mulle anti võimalus siin Hezbollah esindajatega kohtuda ja kohtusin ka Hezbollah poliitilise tiiva juhtidega ning väga huvitav oli tegelikult kuulda, mis neil on öelda. sest mul jäi selline mulje, et Hezbollah püüab ennast äh, esitada kui Liibanoni armee mm, kõige tugevama osana ja nüüd, nüüd on nad äh, ühe kristlaste fraktsiooni osas kinni pannud Äh, aga teisest küljest oli minu jaoks väga oluline ka see, et nad äh, seadsid küsimärgi alla Liibanoni ühtlu-, ühtsuse. Nad ütlesid umbes midagi sellist, et jah, me võime olla siin omavahel konfliktis, aga kui Liibanoni ühtsus on äh, küsimärgi all, siis me igal juhul ei luba, et Solomon lõikaks lapse tükkideks. siis äh, Iraani kolm pluss kolm läbirääkimised äh, seatakse praegu väga ebamugavasse positsiooni Süüria küsimuse osas. Äh, huvitav oli see minu jaoks, et kõige olulisem küsimus ei ole siin Assad, vaid hoopis Süüria strateegiline tähtsus. ja minu arust see ongi seotud kogu selle varisõdade temaatikaga, mida ma enne mainisin. härra Juurek järgnevalt, palun Dziękuję Panie Przewodniczący. To była bardzo istotna ja ważna wizyta, za którą jesteśmy e, peaks ütlema, et e, minu jaoks oli see visiit väga oluline ja me oleme väga tänulikud e, vastuvõtjatele ja kõigile neile, kes seda visiiti ette valmistasid. me nägime seda, kuivõrd suur, suuremahuline on humanitaarkatastroof, mille Süüria kodusõda on põhjustanud see andis meile tegelikult päris palju mõtteainet, tegime omad järeldused ja saime aru, et äh, need konfliktid, mis piirkonnas praegu on, võivad tuua kaasa endaga nii humanitaarseid kui ka geopoliitilisi järelmeid ning äh, geopoliitiline kriis äh, saab mõjutama tegelikult tuhandeid ja tuhandeid elusid. Hmm, siin on üks praktiline kontseptsioon, millele ma tahaksin teie tähelepanu juhtida Liibanonis on niivõrd palju äh, vähemusi, ka usuvähemusi, sunniidid, kristlased, äh, moslemid, šiiidid ning äh, tegemist on riigiga, mis tegelikult ei saa nii palju abi ja toetust kui teised riigid selleks, et pagulasprobleemi lahendada. Jordaania on meie jaoks väga oluline riik ja me peame neid äh, toetama äh, sellesama pagulaste probleemi lahendamisel. tegemist on täiesti suuremahulise äh, küsimusega, mida me ei, üldse Euroopas ei kujutaks ettegi, Liibanonis on näiteks kolmkümmend protsenti praegu pagulastest, siis võiks öelda neljandik, neljandik rahvastikust nii et riigil on vaja rohkem abi ja see on täiesti kindel. me räägime siin sisekriisist ja sellepärast ei tohiks ka pakkuda abi nii palju kui, kui vajalik, minu arust see ei ole piisav ettekääne. loomulikult demokraatliku muutuse protsess on keerukam kui näiteks monarhiate puhul, kui samas aga äh, Äh, tuua argumendiks see, et äh, võimusiire toimub selles riigis, siis see ei ole minu arust piisavalt hea põhjus. me ei tohiks kindlasti sellega põhjendada äh, väiksemat abi pagulastele. see on ju meie kõigi ühistes huvides, et nad abi saaksid. kõik need pagulased, isegi siis, kui võda, sõda lõpeb, ei pöördu tagasi ei Iraaki ega Süüriasse, vaid tõesti, me omalt poolt tahaksime, et nad pöörduksid ikkagi oma päritoluriiki tagasi, et nad ei tekitaks suuremat ebastabiilsust, nii nagu me seitsmekümnendatel Liibüas nägime. samuti tahame, et äh, immigrantide voolud tabavad suures osas Euroopat ja sellepärast me peame neid aitama just koha peal. see on meie kõigi jaoks tähtis ja see abi peab olema proportsionaalne need riigid, kes abi saavad kõige, peavad kõige rohkem saama, kes seda kõige rohkem valivad, vaba, vajavad. esimees mikrofonita annab sõna järgmisele kõnelejale, kes härra Kaan. paljud äh, kolleegid äh, on juba palju öelnud, tahaksin öelda aga omalt poolt lisaks äh, selliseid asju, et esiteks pagulased pagulased ja sõjapõgenikud survestavad praegu olukorda nii Jordaanias kui Liibanonis vaja on kindlasti lisaabi ja kaks valdkonda, mida kolleegid ka siin vast ei maininud, olid esiteks eh, haridus, eh, me oleme juba kaotanud põlvkonna ja selles valdkonnas kaotused aina jätkuvad. Liibanonis eh, oli minu jaoks hämmastav see, et sõjapõgenikud ei saa võimalust tööd teha mõlemad riigid kasutavad äh, teatud mõttes karistus- või sanktsioneerimismeetmeid selleks, et inimesed ei saaks kasutada neid kvalifikatsioone, mis neil on. Äh, Süüria poolelt on kuulda vähemalt, et äh, Assad on probleemiks, mis on selle olukorra veelgi hullemaks muutnud, mitmed meie kontaktid ütlesid, et tegelikult äh, kogu äh, ISISe probleem on tegelikult äh, sellest tekkinud, et Assadiga ei saada toime. edasi Hezbollah roll Assadi toetamisel ja abistamisel praegu ohustab seda väga delikaatset tasakaalu, mis Liibanonis on olemas ja seetõttu on ülekandeefekt ilmselt Liibanoni varsti ka nähtav. edasi Iraan ja Saudi, Saudi varisõda ma arvan, et me peame vaatama, millist rolli me saame omalt poolt mängida selleks, et kahtlusi ja raskusi vähendada mõlemate eh, osapoolte jaoks. sest eh, mitte ainult Süürias, aga teistes riikides samuti selles piirkonnas näeme me praegu, et varisõda toimub ning see tegelikult eh, loobki veelgi rohkem ebastabiilsust. edasi, Saudi ja Egiptuse, Türgi ja Katari vaheline varisõda äh, siin äh, küsimus Hani kohta, kas äh, ta kuulub ühele siis äh, poolele või ISISe poolele ja põhimõtteliselt tema usaldusväärsuse küsimus ongi kaalul, siin on regioonis pikk ajalugu ning meie kindlasti ei tohiks teda survestada valele poole, see samas annaks veelgi signaali, et see sõda on suunatud moslemite ja islami vastu, aga me tahtsime väga selgelt öelda, et see ei ole ei moslemite ega islami vastane sõda. nii et see kogu Juhani äh, küsimuse lahendamine on meie jaoks äh, võtmeküsimusena ning äh, Iisraeli ja Palestiina küsimus, mida ka mitmed kolleegid rõhutasid, Euroopa Parlament on teinud omad jõupingutused, aga endiselt on tegemist äh, temaatikaga, mis äh, raskendab äh, olukorda ja meil on vaja teha rohkem selleks, et Iisraeli ja Palestiina küsimust lahendada, sest ainult nii on võimalik jõuda pikaajaliselt lahenduseni Al-Qaeda ja ISIS tagasi lüüa. suur tänu. Saksa vanasõna on siin äh, igal juhul ära tasunud ennast. kes inimesel on palju rääkida. nii et äh, olge head kolleegid, palun kõnelegem natukene lühidalt, lühemalt, kui delegatsioon on seda nüüd teinud. nüüd saab sõna härra Vaigel. suur tänu, härra esimees. tahaksin äh, siinkohal rõhutada, et äh, tähtis on see, et me avaldaksime äh, toetust äh, demokraatlikele riikidele, kes praegu äh, sõjapõgenike probleemi all kannatavad. Neil on mõlemal tegelikult pikk traditsioon selles osas, et abivajajaid võetakse vastu, aidatakse neid ning ollakse tegelikult avatud erinevatest piirkondadest tulnud pagulastele me kuulsime eh, eelmisel nädalal, kuivõrd raske on eh, UNRWA vaatenurgast kogu küsimus. UNRWA keskendus eh, alguses vaid Palestiina pagulastele, nüüd aga on neil palju laiapõhjalisem probleemistik. lisaks sellele kõigele, mis kolleegid ütlesid, tahaksin rõhutada, et kogu selle probleemi tuum on tegelikult äh, Iisraeli ja Palestiina vahelised suhted ning mõlema osapoole ülesanne leida äh, suhete probleemistikele lahendus äh,. härra Prokk äh,, teie küsisite, et kuidas see äh, olukord praegu Jordaania silmis on äh, kuidas äh, Iisraeli ja Palestiina dialoog neile paistab, sest äh, kogu regioonis äh, on olnud tegelikult ainukeseks oluliseks osaliseks, kes on suutnud kuidagi vahendada ja olla autoriteetne mõlema poole jaoks just Jordaania. ja mul jäi selline mulje, et Jordaania on väheke ära väsinud ja on olnud tegelikult väga suurte äh, suure surve all, sest sajad tuhanded äh, sõjapõgenikud Süüria sõja eest pagenud on neile väga suurt survet avaldamas. aga igal juhul mind huvitaks, mis te äh, Jordaania poliitikute käest kuulsite, aitäh! aitäh! jah, saan selle kohta lühidalt öelda, et mõlemas riigis on see konflikt väga olulise, väga oluline, väga prioriteetne ning äh, on suur huvi leida rahumeelne lahendus. mõlemale riigile on ka selge, et konflikt kui selline äh, muidugi pakub sellistele rühmitustele nagu ISIS äh, teatud alibi, kui Iisrael ja Palestiina puhul jõutaks lahenduseni, kahe riigi moodustamise näol, siis kindlasti see võtaks argumendid äh, neilt rühmitustelt, mille abil nad äh, suudavad praegu uusi võitlejaid värvata, nii et äh, see on praegu see, mida ma saan öelda selle kohta, mida kuulsin nii Ramalas kui Beirutis. härra Postinaru, palun Mr. Thank you very much, Mr Chairman, I want to thank you for uh, the inform-. suur tänu, esimees, suur tänu kogu info eest, mis meile andsite. Euroopa kulutab tohutuid summasid, et aidata neid riike, et aidata põgenikke, kuid sellegipoolest jääb mulje, et me oleme kas ebatõhusad või lihtsalt nähtamatud ma tuleksin Liibanoni küsimuse juurde, sest ka teie, härra esimees, mainisite seda. ma tahaksin meid kõiki hoiatada, et olukord Liibüas on äärmiselt pakiline, eelmisel nädalal äh, löödi pea maha kahekümne ühel inimesel, kuid lisaks sellele kuritööle, mis on täiesti pretsedenditu, oleme näinud Liibüas veel teisigi arenguid mis võivad kohalikust konfliktist areneda piirkondlikuks ja minna täiesti kontrolli alt välja. sellepärast kutsuksin teid kõiki üles tegema koostööd Euroopa välisteenistusega ja püüda leida võimalusi midagi ette võtta, sest äh, aeg on otsa saamas. mida saame meie Euroopa Liiduna ning rahvusvahelise üldsusena teha, et äh, seda olukorda parandada, enne kui ametisse äh, astub äh, ühtne riigivalitsus, sest Liibüas, Liibüast võib saada selline koridor, mis äh, ulatub läbi terve piirkonna ning ka Boko Haram võib siin ühineda teiste rühmitustega, see võib tõesti viia tohutute tragöödiateni ning kriisini. sellepärast arvan, et on väga oluline teha koostööd selliste riikidega nagu Egiptus ja teised, et see olukord äh, parandada ning äh, vältida seda, et ISIS muutub selles piirkonnas aktiivsemaks. suur tänu! Gracias, señor presidente. Miren, el problema de los refugiados. aitäh, härra esimees. pagulaste probleem on muidugi äärmiselt oluline, kuid küsimus on tegelikult selle probleemi tagajärgedes. me peame olema solidaarsed, kuid samas peame vältima ka seda, et põgenike probleem veelgi süveneb ning et Euroopas hoiab veelgi rohkem pagulasi. poliitilised ja sotsiaalsed tingimused on need, mis tekitavad sõdu, mille tagajärjeks on põgenikud. ma pean ütlema, et mitte keegi ei sure välistegurite äh, põhjal, äh, kedagi ei sunnita võitlema omaenda kaasmaalaste vastu. ning Iraagis ei võidelnud ju üksteise vastu mitte sunniidid ja kurdid vabatahtlikult, vaid neid sunniti. ja põhjuseks olid äh, teiste huvid ning lihtsalt tingim-, välistingimused viisid selleni, et nad seda tegid. Süürias on aga tegemist välisteguritega ning me peame vaatama ka poliitilisi olusid, mitte ainult struktuurseid põhjuseid nagu mujal seda on muidugi alati üks oluline tegureid. härra Brock rääkis ka Iisraeli-Palestiina vahelisest sõjast. see konflikt ei leia lahendust, kui jätkuvalt tegutsetakse koha peal vastuolus rahvusvahelise üldsuse otsustega. kui me tahame neid konflikte lahendada, siis tuleb tegeleda kõige olulisemate teguritega, mis seda põhjustavad, ei ole vastuvõetav, et riike annekteeritakse, okupeeritakse, et palestiinlasi saadetakse välja, selliselt ei ole võimalik äh, lahendust leida ja see, sellest saaks Iisraeli riigi lõpp. nii et me ei tohi seda lubada Kre. Kreeka kolleeg ütles, et Euroopat ei ole poliitiliselt riigina olemas, me peame olema väga aktiivsed poliitiliselt, meil ei ole sõjaväelist jõudu, kuid meil on majanduslik jõud ja me peame väga tõhusalt tegutsema Lähis-Idas, sest me ei ole seal üldse nähtavad. me oleme justkui täiesti tähtsusetud, kuigi me maksame põgenike eest, meil on vägagi olulised väliskaubandusmahud Lähis-Idaga kuid juhtrollis on Ameerika Ühendriigid ja meie ise ei olegi kuigi nähtavad. suur tänu. Lähme nüüd neljanda päevakorrapunkti juurde. välisasjade ja julgeolekupoliitika aruanne, sada kolmkümmend muudatusettepanekut ning meil toimub ju täna teine arutelu. ma arvan, et viimastel päevadel on meil õnnestunud äh, leida kompromissettepanekud enamasti, mõned neist saadetakse veel laiali täiendusena. suurem osa neid ettepanekuid on juba läbi arutatud ja tundub, et neile on laiapõhjaline toetus tahaksin veel kord väljendada, et äh, teen ettepaneku mõnede muudatusettepanekute puhul hääletada vastu, mitte sellepärast, et ma oleksin sisuliselt neile vastu, vaid nad on liialt üksikasjalikud aasta aruande puhul on alati probleemiks, et igaüks tahab, et tema lemmikteema oleks ka ära toodud ja see on mõistetav, aga kui nii teha, siis ei ole aastaaruandel lõpuks ühtset sõnumit. nii et me peaksime püüdma võimalikult äh, lühidalt väljenduda, on selge, et see ei saa olla ammendav, aga ma palun, et te võtaksite seda arvesse ja võib-olla mõni muudatusettepaneku esitaja, kelle ettepanekule siis ei ole kompromissi Äh, ette nähtud, võib-olla võiksite selle üle mõelda, kas see muudatusettepanek on tingimata vajalik. sest et sellisel aruandel on mõte ainult siis, kui ta on koostatud selliselt, et tal on ka teatud sõnum, mitte ei ole tegemist lihtsalt äh, üksikavalduste koguga. nii et äh, see on minu põhiline sõnum kui te täna veel oma fraktsioonides hääletusnimekirjade üle äh, mõtlete, siis palun pidage seda ka silmas. mulle tundub, et ma tõesti tegin kõike endast oleneva, kaugemale kuidagi minna ei saa. nii et ma tõesti väga palun teid, et te seda meeles peaksite. suur tänu! kas keegi soovib sõna? tahan veel kord öelda, et kui hiljem jaotatakse laiali hääletusnimekirjad, siis mina olen veel kättesaadav ka homme enne hääletust, kui on veel küsimusi, mida on vaja kahepoolselt arutada, toimub ka variraportööride koosolek, kus saab siis ka läbi arutada erinevate fraktsioonide murepunktid. aga ma tõesti palun, et oleksite suuremeelsed et äh, meil siin siiski jääks äh, ühtne sõnum kõlama, aitäh. kas äh, keegi sooviks veel sõna? ei. sellisel juhul lähme järgmise päevakorrapunkti juurde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 Mr Tanok. härra Tanok, teil on võimalus nüüd sõna võtta. aitäh, tahtsin öelda härra Prokk, aga te ei olegi enam härra Prokk. ja see esimese vahetus toimus väga kiiresti Eh, suur aitäh, esimees, ma olen tegelikult oma sõnavõttu juba pidanud eh, ühel varasemal välisasjade komisjoni koosolekul, kui me rääkisime üldisest olukorrast, sellest, kuidas on lugu Montenegroga peetavate läbirääkimistega, nii et ma ei hakka kordama seda, mida ma möödunud korral ütlesin, praegu võin öelda ainult seda, et me oleme edukalt pidanud läbirääkimisi, tähendab, mina olen edukalt pidanud läbirääkimisi komisjoni ametnike abil, kõigi variraportööridega suurematest fraktsioonidest, meil on umbes kakskümmend kompromissmuudatusettepanekut, mis minu arvates äh, vähendavad selle dokumenti mahtu oluliselt äh, ja me leppisime nende osas juba teiste fraktsioonidega kokku, meil oli sada kaheksakümmend kaheksa muudatusettepanekut ja loodetavasti nende arv oluliselt väheneb nii et, et ma olen täiesti kindel, et see raport äh, võetakse vastu suure häälte enamusega, äh, vastuolusid eriti ei tule ning nagu tavaliselt Montenegro on äh, riik, kust tulevad häi-, head uudised, see riik on teinud edusamme liitumisläbirääkimistel, kolmkümmend viis Äh, läbirääkimiste peatükki on avatud ja kaks nendest on juba suletud ja avatud on ka sellised olulised peatükid nagu kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, mis on seotud äh, õigussüsteemiga. Äh, mõningaid murevalmistavaid, muretvalmistavaid asju ka on näiteks, mis puudutab võitlust korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega, meediavabadust, aga üldiselt äh, äh, siin raportis juhitakse siis äh, sellele, millist suunda valitsus peab jätkama, reformiprotsessi peab jätkama ning üldiselt me toetame siis komisjoni iga-aastast aruannet, nii et, et minu arvates selle raportiga probleeme ei ole ja oleksin valmis ära kuulama ka kolleegide seisukohad, kui nad tahavad midagi öelda konkreetsete muudatusettepanekute kohta mina olen juba ära otsustanud, milliseid muudatusettepanekuid ma toetan ja milliseid ma ei toeta, aga kui kolleegidele see ei ole vastuvõetav, siis võib-olla nad saavad seda praegu öelda. aitäh ja nüüd äh, paluksin proua Toolsil sõna võtta äh, et tema on siis äh, rahva, Euroopa Parlamendi ja Äh, Montenegro delegatsiooni juht, jah, ütleb proua Toots, äh, tahaksin vabastada härra Tänak, kes siin komisjonis tavaliselt asjad võtavad kauem aega, sellega ma ei arvestanud, et täna nii kiiresti läheb, nii et ma vabandan, et ma härra Tänaki sissejuhatavat sõnavõttu ei kuulnud, aga tahaksin teda tänada kogu töö eest, mida ta Montenegro resolutsiooni vallas on teinud. tahaksin öelda omalt poolt, et delegatsiooni juhiga on tegemist olnud tõesti väga kaasava tööga ja väga produktiivse tööga ja ma arvan, et see resolutsioon näitab, et me oleme vägagi pühendunud Montenegro tulevikule Euroopa Liidus ja mul on eriti hea meel, et siin rõhutatakse, kuivõrd oluline on rakendamine. Eh, see on just valdkond, kus tuleb teha edasisest tööd, aga tahtsin keskenduda kahele muudatusettepanekule, kui kolleegid lubavad mul nendest kõnelda. Eh, mõlemad on seotud põhiõigustega ning eh, Äh, see loomulikult on äh, ühinemisprotsessi keskmes. esimene muudatusettepanek on äh, sada kakskümmend üheksa, kus kutsutakse puuetega inimeste inimõigusi tugevdama. üks peamisi probleeme, mis puuetega inimeste ees Montenegros seisab, on see, et neil ei ole juurdepääsu ühiskondlikesse hoonetesse see on aga hädavajalik selleks, et nad saaksid funktsioneerida Äh, just nimelt äh, kodanikuvabaduste ruumis, äh, et näiteks inimõiguste päeva tähistamisel parlamendis möödunud aasta detsembris puuetega aktivistid lihtsalt ei suut-, saanud hoonesse siseneda. ja ma tahan rõhutada veel kord, et see juhtus inimõiguste päeva tähitamise käigus Eh, kus eh, pöörati erilist tähelepanu just eh, sellele, et puuetega inimestel oleks juurdepääs ühiskondlikesse hoonetesse. nii et, et minu arvates on äärmiselt oluline, et inimesed saaksid juurdepääsu hoonetesse, kus võetakse vastu seadusi, mis mõjutavad meie edu, nende elu, nii et, et selles valdkonnas oleks vaja edusamme ja teiseks muudatus seitsekümmend viis, kus kutsutakse üles ombudsmani volituste tugevdamist diskrimineerimisvastastel juhtumitel. selle võiks ka raportisse sisse panna meie kõik Äh, parlamendisaadikutena teame oma igapäevasest tööst, kuivõrd oluline on ombudsman Euroopa Liidu kodanikele, aga Montenegro ombudsmanil hetkel ei ole vahendeid äh, selleks, et äh, juhtumitega tegeleda, nii et, et ta vajab toetust. Montenegro see on äh, vägagi äh, aktiivne kodanikeühiskond ja kõik inimesed toetavad äh, Euroopa Liiduga liitumist, nii et on oluline, et Montenegro ületaks need väljakutsed, mis veel on ja saaks järgmiseks ühinevaks riigiks. nii et, et aitäh kõigile, aitäh, andsite mulle võimaluse sõna võtta ja aitäh härra Tõnukile väga koostööaldist suhtumise eest, aitäh! ja nüüd härra Plenkovitš, kes võtab härra Kovatševi nimel sõna. aitäh, kolleeg Pasku Eh, teise Andrei, siis Andrei Kõvatši nimel, kes on eh, Rahvapartei variraportöör Montenegro küsimuses, eh, tahaksin edastada tema tänusõnad raportöörile härra Tänokile ja samuti teistele variraportööridele, kes on teinud tööd selle nimel, et saavutada kokkulepe väga oluliste kompromissmuudatusettepanekute osas Äh, need muudatusettepanekud puudutasid äh, kohtusüsteemi, häid valitsemistavasid ja meediat, need kolm valdkonda on väga olulised äh, Montenegro üldises reformide kavas. kuusteist peatükki on praegu ühinemisläbirääkimistel avatud ning seega on Montenegro laienemisläbirääkimiste osas esirinnas kõige olulisemaks peab härra Kovatšov äh, rakendamist, äh, sellepärast et suurem osa õigusaktidest, mis on vastu võetud äh, ja tihtipeale vastu võetud ka kiirmenetluse korras, need tuleb ka korralikult ellu rakendada ning selleks on vaja luua ka piis-, vajalikud institutsioonid selleks, et Montenegro saaks olla edukas, tuleb jagu saada poliitilistest lõhedest, mis selles riigis ja ühiskonnas eksisteerivad see aitaks kaasa ka poliitiliste, õiguslike ja majanduslike reformide läbiviimisse. meie variraportöör usub ka, et meediakeskkond ning äh, sõltuvuste kõrvaldamine selles valdkonnas peaks olema üheks prioriteediks, sellepärast et see on hädavajalik vaba ja jõuka ühiskonna kujunemiseks. Äh, need on vajalikud riigile, mis tahab liituda Euroopa Liiduga, kus valitseb sõltumatu meediakeskkond Äh, selles äh, kontekstis on oluline tugevdada ka koostööd kodanike, ühiskonna ja võimude vahel terves reas küsimustes ning lõpetuses äh, Montenegro saab olla edukas, kui tal on olemas poliitiline tahe. aitäh, härra Plenkovitš ja härra Hauid! mina asendan härra Anžulakist, kes täna ei saa siin olla, nii et võtan sõna tema nimel ja tahtsin avaldada jällegi tänu härra Tänokile äh, selle raporti eest ja selle eest, kuidas ta läbirääkimisi pidas, suur aitäh teile selles raportis äh, ja ka kompromissides on väga palju sellist, äh, mis leiab meie poolt tugevat toetust, näiteks te keskendute siin peatükile kakskümmend kolm Äh, see on äh, kooskõlas sellega, mida meie oleme siin teinud, parlamendi töö tugevdamine, äh, seksuaalvähemuste õigustele tähelepanu pööramine, samuti ka parem puuetega inimeste kaitse, proua Tootsipa viitas sellele. sotsiaaldemokraadid on esitanud ka oma muudatusettepanekud ja need on kooskõlas Äh, üldiselt selle lähenemisega, et on vaja jätkata reforme äh, valitsuse ja kohtusüsteemi vallas ja eriti äh, tuleb tagada siis võrdsus, võidelda sotsiaalse tõrjutuse, maksudest kõrvalehoidumisega ja tuleb vähendada ka kõrget tööpuuduse taset ning vaesust. selles osas olen ma täiesti kindel, et Äh, härra Tänak toetab täielikult meie muudatusettepanekut sada viiskümmend kuus äh, ja võib-olla kokkuvõtteks äh, võiks härra Tännok ka sellel muudatusettepanekul peatuda. me sooviksime, et ta seda toetaks, mis puudutab nüüd selliseid valdkondi, kus me oleme eh, natukene veel fraktsiooni sees arutelusid pidamas enne homset hääletust, näiteks eh, sõjakuritegude teema on tõesti väga delikaatne, see on eh, Montenegro ja teiste Balkani riikide jaoks väga oluline. härra Pasku, äkki te kutsusite saalis olijad korrale, mul on väga raske rääkida, sest siin liiga paljud vestlevad omavahel Äh, härra Pasku ütleb, et meil oleks siia ruumi natuke vaikust vaja. Äh, räägin siis asjadest, mida me peame homme, enne homset hääletamist veel arutama, nimelt muudatusettepanek, mis puudutab sõjakuritegusid. Äh, me ei saa lubada karistamatust sõjakuritegude eest ja me peame tõesti hoolitsema ka, et see karistus on nii-öelda mitteselektiivne, et karistatakse tõesti kõigi toime pandud kuritegude eest ja mis puudutab muudatust nelikümmend kaks ja härra Junckeri avaldust, siis me oleme äh, nõus äh, sellega, mis siin muudatusettepanekus kirjas on, aga kas äh, see peaks olema siis resolutsioonis, mis puudutab üksikuid riike või peaks see kuhugi mujale panema, selle üle võib vaielda. ja mis puudutab Montenegro liitumist NATO-ga, siis ma ei tea, kas selle koht on siin raportis või ei, nii et, et selle üle võiksime jällegi äh, Äh, arutada. ja kui meie selle vastu hääletame, äh, siis äh, me lihtsalt hääletame vastu sellepärast, et me leiame, et selle mõttekoht ei ole siin raportis. nii et, et üldiselt on tõesti tegemist raportiga, mida väga üksmeelselt toetatakse. aitäh, härra Tšambaski järgmisena докладчика Танок за огромната работа, която... Tahaksin tänada härra Tänokit tehtud töö eest. Това, което ми прави впечатление, че предложените изменения и компромиси са äh, tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest ning äh, tõepoolest raportöör on arvestanud äh, fraktsioonide soovidega ning ma arvan, et Montenegro on kindlasti üks nendest riikidest, kes on Euroopa Liiduga liitumisele kõige lähemal, eh, kui vaadata liitumise peamisi kriteeriumeid, niisiis. Eh, mis puudutab neid kompromissmuudatusettepanekuid ja üldse muudatusettepanekuid, eh, siis ma arvan, et seda, neid on võimalik toetada ja samuti härra Tänaki raportit, aitäh! härra Radoš, palun Thank you, Mr President. aitäh, esimees. Äh, tahaksin äh, samuti avaldada tunnustust härra Tännokile äh, väga laiapõhjalise lähenemise eest ja nende kompromissmuudatusettepanekute eest. ja peatuksin võib-olla ühel küsimusel see Äh, äh, puudutab Euroopa Liidu liikmesriike, kes on NATO liikmed, neid kutsutakse üles kiirendama äh, Montenegro, Negro liitumist NATO-ga. minu arvates on äärmiselt oluline, et Aadre mere idarannikul asuvad riigid oleksid tõesti kõik NATO liikmesriigid, see on Euroopa julgeoleku huvides Äh, see tekst on sees äh, punktis kakskümmend kaks, äh, mis on läinud ka kompromissmuudatusettepanekusse, aga on ka teisi muudatusettepanekuid, mis sisaldavad sama sõnumit, nii et, et kutsuksin kolleege üles toetama seda konkreetset muudatusettepanekut, kus kutsutakse siis neid Euroopa Liidu liikmesriike, kes on ka NATO liikmed, toetama Montenegro liitumist NATO-ga, aitäh! aitäh, härra Kukan järgmisena aitäh, esimees, kõigepealt äh, tahaksin toetada täielikult äh, seda seisukohta, mida väljendas Rahvapartei äh, variraportöör läbi härra Plenkovitši sõnavõtu tahaksin õnnitleda raportööri, ta on nagu kombeks valmistanud ette väga hea raporti ning loomulikult on tema töö ka kergem, sellepärast et Montenegro ise on hästi edenenud. Äh, Montenegro on selgelt liidripositsioonil äh, ühinemisprotsessis selles regioonis ning me peaksime julgustama Montenegrot seda positiivset tööd jätkama ma arvan, et Montenegrot äh, tuleks tänada selle eest, et nad on täielikult käitunud kooskõlas Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga. tegemist on ka riigiga, mis omab väga häid suhteid kõigi oma naaberriikidega. loomulikult on mõningaid küsimusi, mis vajavad veel meie tähelepanu ning Montenegro partnerite poolset tööd. mina olen esitanud ka mitmeid muudatusettepanekuid ma arvan, et me peaksime, vaja on tugevdada riigi ja erakondade poliitikat, eri, eristumist, samuti on vaja Eh, tugevdada parlamendi rolli kogu Euroopa integratsiooniprotsessis ning samuti esitasin mõned muudatusettepanekud, mis puudutavad meediavabadust, sest et see on endiselt üks murettekitav valdkond, aitäh. aitäh, härra Tänok, aitäh, härra Pasku Äh, vastaksin lühidalt mõningatele küsimusele. proua Toots, teil on kindlasti hea meel kuulda, et mõlemad muudatusettepanekud, sada kakskümmend üheksa ja seitsekümmend viis, ma olen valmis neid mõlemaid toetama ja toetan ka härra Plenkovitši äh, märkusi härra Kovatševi nimel, mis puudutavad rakendamist. tõepoolest, see on äärmiselt olulise tähtsusega, äh, kuigi mõnikord on selliseid asju objektiivselt väga raske mõõta Äh, härra Howitti tõstatatud teema, mis puudutab muudatusettepanekut sada viiskümmend kuus, siis ma arvan, et need arvud, mida siin tsiteeritakse, ei ole õiged ja nad on juba läbirääkimiste käigus ka ümber lükatud. tegemist on rohkem sellise parteipoliitilise küsimusega mina olen rohkem mures nende aktiivsete tööturumeetmete pärast, see on minu meelest sotsialistide kõnepruuk, mis minu fraktsioonile eriti vastuvõetav ei ole ja seetõttu ma seda asja ka ei toeta, nii et, et ma arvan, et me lihtsalt peame tegema niimoodi, et iga fraktsioon hääletab lähtuvalt sellest, mis asjad need aktiivsed tööturumeetmed nende jaoks on. E, e, ma arvan, et sellist lähenemist e, Briti konservatiivid ja ECR fraktsioon saab toetada, sest muidu me sekkuksime vabaturuprotsessidesse. Ratos, härra Ratoste küsimus NATO-ga seoses ja härra Howitt viit-, vihjas ka sellele võib-olla pisut skeptilisemalt jah, tegemist on teemaga, mis tõstatub iga kord, kui me NATO-st räägime. loomulikult NATO ei ole otseselt seotud Euroopa Liidu liitumisprotsessiga, näiteks Albaania on juba täieõiguslik NATO liige, kui tuua üks näide Lääne-Balkani riikidest, aga üldiselt NATO liitumine kattub äh, vabaturu dereguleerivate meetmetega, mida valitsused rakendavad ja samuti demokraatlike reformidega, meediavabadusega ja nõnda edasi heade valitsustavadustega, korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitlusega, nii et, et seda tõesti võib mainida ja mul oli väga hea meel kuulda, et härra Raadus seda kõike toetab, eh, eriti arvestades praegust julgeolekuolukorda, kus Venemaa üritab jällegi Lääne-Balkani riikidele läheneda ja neile teatud survet avaldada, eriti Montenegro suurele naaberriigile eh, see kõik on seotud eh, energiajulgeolekuga, sõja Äh, õppustega ja peab, tuleb Montenegro auks tuleb tunnistada, et Montenegro on täielikult liitunud äh, Euroopa Liidu sanktsioonidega Venemaa vastu Ukraina tõttu. niisiis äh, muudatus üks, seitse, kaheksa härra Raados, ma olen valmis seda täielikult toetama, aga ma kardan, et teised fraktsioonid ei toeta seda põhjustel, millele juba viitasin nii ja mis puudutab nüüd härra Kukani sõnavõttu, minu vana sõber härra Kukan Eh, kes on Slovakkia eh, diplomaatia eh, looja, ma tõesti hindan tema toetust kõigele sellele, mis raportis on ja üks tema muudatusettepanek, mida ma mäletan, see puudutab riigi ja erakondade ressursside eraldamist ja haldusressursside eraldamist on kindlasti väga oluline ja ma toetan seda täielikult. nii et, et ma arvan, et sellega olen vastanud vist kõigile esitatud küsimustele, aitäh! okei okay. uh.... aitäh! aitäh, härra Tänak, meil siin juhatajad vahetuvad ära täna väga kiiresti ja äh, mulle on öeldud, et kolleegid Lunatšek ja Castaldo jäävad natukene hiljaks ja sõna ei võta, nii et, et äh, võib-olla pärastpoole anname neile siis võimaluse siiski üht-teist öelda, näitamaks üles head koostöövaimu härra Castaldo, härra Castaldo, palun. aitäh. tegelikult ma ei jäänud hiljaks, te ei näinud lihtsalt mind, kui ma märku andsin, et ma sõna soovin. tahaksin avaldada tänu kolleeg Tännokile tehtud töö eest kõige eest, mis puudutab seda raportit, see raport on tõesti väga veenv ja nagu teised siin juba ütlesid, Montenegro on tõesti riik, mis ühinemisprotsessis on teinud kõige rohkem edusamme ning seetõttu on väga hea, et me saame Montenegro edusamme tõesti tunnustada ja hinnata ja mina tahaksin väljendada oma toetust kompromissile üksteist, siin räägitakse politseinike ja kohtunike ja korrakaitseorganite käsutusse antavatest vahenditest, et nad saaksid oma tööd teha, samuti uue korruptsioonivastase seaduse vastuvõtmisest, kõik need on väga positiivsed sammud. senikaua, kui eh, neid ka tõepoolest tõhusalt ellu rakendatakse ning veel üks eh, kompromiss, mis eh, minu fraktsiooni toetust väärib, on üheksateist, see puudutab keskkonnakaitset ning kliimamuutuste vastast võitlust. meie arvates on äärmiselt oluline, et me paluksime Montenegrol välja töötada äh, tõesti äh, sellist äh, kesk-, energiapoliitikat, mis on keskkonnasõbralik ning me loodame, et riiklik energiakava arvestab taastuvenergiaallikatega. meie arvates oleks see hea näide või hea eeskuju teistele selle piirkonna riikidele. aitäh, kolleeg Castaldo ja proua Lunacek järgmisena, aitäh aitäh, et andsite mulle võimaluse sõna võtta, ma olin äh, pisut üllatunud, et poole viieks olid juba kõik äh, variraportöörid sõna võtta ja raportöör oli juba oma lõppsõna ka teinud. Äh, nii et aitäh, et andsite mulle siiski võimaluse sõna võtta, tahaksin tänada raportööri väga hea koostöövaimu eest kompromisside üle läbirääkimisel, meie, mõned meie ettepanekud läksid läbi, aitäh selle eest, aga on neli meie muudatusettepanekut Äh, mille osas paluksin, härra Tänok, et te ümber mõtleksite, et te neid toetaksite ja ma arvan, et mõned äh, teisedki siin kojas toetaksid neid. kõigepealt muudatus nelikümmend kaks. Äh, meie nagu paljud siin kojas kritiseerime selles äh, komisjoni uut presidenti, et äh, selle eest, et ta ütles äh, valimiskampaania käigus, et järgmise viie aasta jooksul mingit uut laienemist ei toimu, mitte et me ei usuks, et see nii ei ole, aga me arvame, et need, see annab vale signaali laienemist ootavatele riikidele. me justkui ei julgustaks neid oma edusamme jätma, vaid pigem käsime neil oodata, nii et, et kui te saaksite seda muudatust toetada, oleksin väga tänulik Äh, sellepärast et minu arvates see muudatus väljendab parlamendi seisukohti ja mitte ainult roheliste oma. Äh, kuuskümmend üheksa äh, riigi rahaliste vahendite väärkasutamine, sellel teemal me parlamendina peaksime sõna võtma ja sada kuusteist, mis puudutab avalikkuse juurdepääsu infole see on midagi, mille eest me võitleme siin parlamendis, paljudes teistes parlamentides ning ma arvan, et see peaks ka olema siin resolutsioonis sees ja äh, Äh, ja sada kuuskümmend, mis puudutab äh, jõgede ja liigilise mitmekesisuse kaitset. jah, te kiitsite heaks selle üldise märkuse keskkonnale, aga kuna Montenegro on riik, mis oma põhiseaduses mainib, et tegu on ökoloogilise riigiga, siis me tõesti peaksime nõudma jõgede ja liigilisuse mitme, liigilise mitmekesisuse kaitset, sellest oleks tõesti väga palju kasu, nii et, et äh, võib-olla võiksite kaaluda ka nende muudatusettepanekute toetamist, siis oleksime teile väga tänulikud, aitäh! aitäh, proua Lunatšek ja võib-olla härra Tänok võtab veel kord sõna äh,. härra, äh, kas Taldo ei esitanud konkreetselt ühtegi küsimust, ta rohkem rääkis nendest kompromissidest, mis talle meeltmööda olid äh, igal aastal me äh, räägime Luba Lunatšekiga nendel teemadel. jah, loomulikult äh, teil on täiesti õigus oma fraktsiooni nimel üritada selliseid muudatusi sisse panna, mina oma fraktsiooni Äh, seisukohalt neid toetada ei saa, muidugi teised äh, inimesed võivad olla teistel seisukohtadel ja iga äh, parlamendisaadik hääletab oma fraktsiooni seisukohtadele vastavalt, aga mis puudutab Junckeri avaldust, Teie võite seda sõnavõttu pidada kahetsusväärseks, minu arvates rääkis Juncker ilmselgetest asjadest. jah, kiirendatud laienemine praegu plaanis ei ole Äh, kõikides liikmesriikides ollakse laienemisest äh, väsinud, euroskeptitsism tõstab äh, pead, nii et, et kui me siin avaldaksime survet, et Montenegrost saaks Euroopa Liidu liige vähem kui viie aastaga, sellist lähenemist on minul väga raske toetada, nii et, et ma olen selle vastu. mis puudutab nüüd seda muudatusettepanekut, kus räägiti keskkonnast, see oli sada kuuskümmend, te rääkisite konkreetsetest energia projektidest ja olete siin konkreetsete hüdroelektrijaama projektide vastu jah, võib-olla teil on tõesti põhjendatud keskkonnaalane mure, aga mina leian, et see energiakombinatsioon, mille Montenegro valib, on tema, on nende kui suveräänse riigi otsus ja meie ei saa neile ette kirjutada, milliseid energialiike nad peavad kasutama ja milliseid, milliseid projekte ellu rakendama Äh, nii et, et ma kardan, et äh, Montenegro on jah, iseennast kuulutanud ökoloogiliseks riigiks, aga nende suveräänne õigus on ka otsustada, kuidas nad seda tõlgendavad. aitäh, härra Tännoka. jah, laienemise küsimus ja ja see, mis toimub järgmise viie aasta jooksul, ei valmista muret mitte üksnes Montenegrole, vaid äh, kõigile Kagu-Euroopa riikidele, kus reforme läbi viiakse ja me loomulikult, äh, ja nad loomulikult soovivad teha edusamme selle parlamendi ja selle komisjoni mandaadi ajal. ja nüüd äh, jätkame eduaruanne, eduaruannete läbivaatamist, kõigepealt tahaksin siis tänada mont-, variraportööri ja nüüd äh, läheme, äh, läheme nüüd edasi Makedoonia raporti juurde ja raportööriks on meie Sloveenia kolleeg Ivo Vaigel. Äh, tegemist on siis teise korraga, kui me seda raportit läbi vaatame. Te kõik teate, et Makedoonia on äh, Äh, olukorras, äh, kus nende poliitiline stabiilsus on äh, sattunud küsimärgi alla räägitakse skandaalidest seoses telefonide pealtkuulamisega, see on tõesti takistanud riigi liitumist Euroopa Liiduga ja meie äh, komisjon leiab, et kõik osapooled peaksid osalema poliitilises dialoogis, mis paneks paika riigi selged poliitilised eesmärgid teel integratsiooniks Euroopa Liiduga. Äh, kolleeg Vaigel ja teised variraportöörid äh, pidid läbi vaatama äh, kakssada üheksakümmend kuus muudatusettepanekut. Nendest on koostatud kuusteist muudatused, kompromissmuudatusettepanekut, mis kõik käsitlevad väga olulisi teemasid, nii riigi nime küsimust kui ka äh, läbirääkimiste alustamist, heanaaberlikke suhteid, äh, käitumist rahvusvahelisel areenil ning äh, olu, meedia olukorra halvenemist, kodanike ühiskonna probleeme rahvusvahelist koostööd ja välispoliitikat. juba mitu aastat vaatamata komisjoni soovitustele ei ole läbirääkimisi alustatud ja see on kahtlemata hoobiks riigile, aga nüüd annaksin siis sõna härra Vaigelile, et ta tutvustaks seda raportit. aitäh! härra esimees, te juba tegelikult rääkisite kõik ära, mida mina ise rääkida tahtsin. Äh, kolleegid siit komisjonist, samuti variraportöörid äh, on äh, teinud väga keerulist tööd Äh, probleemid Makedoonias on väga keerulised ning seetõttu ma tahaksin tõesti tänada kõiki, kes äh, on esitanud muudatusettepanekuid, äh, tänu nendele on raporti tekst nüüd juba palju parem ning samuti tahaksin tänada sekretariaati ja kõiki talitusi, mis meid meie töös on toetanud ning aidanud meil need kuusteist kompromissmuudatusettepanekut kokku panna. Need muudatusettepanekud peegeldavad nii palju kui võimalik äh, ühiseid seisukohti ja ka terved rida ühiseid eh, huvipakkuvaid teemasid. Eh, nii paljude muudatusettepanekute puhul on lihtsalt võimatu kõike eh, kaasata, loomulikult ma olen valmis kaaluma täiendavaid ettepanekuid, mis täna võidakse teha või need ettepanekud, mis siis kuni muudatuste esitamise tähtajani tehakse. ma pean ütlema, et eduaruanne, samuti meie reaktsioon sellele eduaruandele on oluline. see tagab teatud järjepidevuse Euroopa Liidu laienemisprotsessis endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia on läbirääkimiste alustamiseks valmistunud juba aastaid ning see leiab kajastamist ka kõigi nende arvamuste, nende inimeste seisukohtades, kes on osalenud selle arvamuse koostamisel. ühe äh, probleemi tõttu, konflikti tõttu Kreekaga oleme me praegu aga jõudnud ummikusse, see ummik äh, on tänaseni olemas ning seega pole üllatav, et eh, selle raporti üheks peamiseks punktiks on see, et eh, endisel Jugoslaavia vabariigil Makedoonial peaks olema võimalus alustada läbirääkimiste protsessi ning eh, see kindlasti ei ole midagi sellist, mis ei võimaldaks meil ühiseid probleeme lahendada. me peame probleemid lahendama enne, kui läbirääkimiste protsess lõpeb, aga Äh, selle ummikseisu tagajärjed on äärmiselt negatiivsed. Need toovad kaasa majandusliku stagnatsiooni ning äh, halva poliitilise õhkkonna Makedoonias. eduaruanne soovitab äh, läbirääkimistega algust teha ja samuti soovitab teha tõsist tööd selleks, et kõrvaldada teatud arusaamatusi ja probleeme, äh, mis kahepoolsetes suhetes on tekkinud. nagu te teate, endises Jugoslaavia vabariigis Makedoonias on inimesed silmitsi igasuguste poliitiliste komplikatsioonidega, on usalduskriis, peamised poliitilised jõud boikoteerivad parlamenti on esitatud mõlema poole pealt ränki süüdistusi. ning äh, sellise, sellised asjad tuleks tegelikult lahendada kohtu teel ja kindlaks teha, kas sellised asjad üleüldse on aset leidnud ning seetõttu ma leian, et et Euroopa Parlament peaks kõiki üles kutsuma äh, parlamenti töös osalema ning äh, peaksime pöörama ka tõesti kohast tähelepanu nendele teemadele, mis praegu tõesti on ülimalt olulised ning äh, see tähendab ka võib-olla seda, et me peame olema vahendajateks Euroopa Parlament peaks olema, vahendatakse ka teised Euroopa institutsioonid. ma arvan, et see on midagi, millega peaksime samuti arvestama. ummik läbirääkimistes ning vastuväited läbirääkimiste alustamiseks on viinud ka probleemideni rahvussuhetes ka see äh, loob negatiivse tausta välismaisteks investeeringuteks ja tööhõivepoliitikaks ning me peaksime Makedooniat selles vallas abistama. see riik on olnud tõesti suure diskrimineerimise ohver ja seda juba liiga pikalt. loomulikult ei tähenda see seda, et poliitilised äh, jõud selles riigis ei ole andnud oma panust olukorra halvendamisse. eduaruandes viidatakse ka teatud moonutustele meediavabaduse vallas, surve, räägitakse survest meediale on äh, selliseid selektiivseid kohtuprotsesse, probleeme on ka vähemustega, seksuaalvähemustega ning äh, on veel mitmeidki teisigi selliseid tundlikke sotsiaalseid teemasid. Äh, kõik see on eduaruandes kajastamist leidnud selles eduaruandes on ka avaldus, et äh, endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia on viimase aasta jooksul saavutanud väga olulisi asju, näiteks majanduse, tööhõive ja regionaalse koostöö vallas. ja sellega ma oma sissejuhatava sõnavõtu lõpetaksin ning olen nüüd valmis ära kuulama teie ettepanekud ja soovitused, meil on aega seda arutada. aitäh annan nüüd siis sõna äh, kolleeg Peterlele, kes võtab äh, sõna siis Makedooniaga suhet arendava, suhteid arendava delegatsiooni nimel ja siis saab sõna kolleeg Breda Rahvapartei nimel. Äh, aitäh, härra esimees. toetan seda ettepanekut, mille on välja töötanud raportöör Vaigel. kõige tähtsamaks lähtekohaks, poliitiliseks lähtekohaks on Euroopa Komisjoni arvamus. nimelt, et riik on täitnud kriteeriumid läbirääkimiste alustamiseks. mul on hea meel et me oleme siin teatud poliitilistelt kulujuttudelt tuule tiibadest võtnud ja et me saame tõesti nüüd selle lõimumisprotsessiga algust teha. ma arvan, et on väga tähtis, et kõige tähtsamad küsimused on tõesti äh, siin proportsionaalselt välja toodud, et tegemist ei ole mingi sellise hõiskava raportiga, vaid et tegemist on Euroopa vaimus raportiga, teatud lahtised küsimused tuleb siiski lahendada ja teha need siis nii, et kõikide huvidega oleks arvestatud. ma olen veendunud, et läbirääkimistega alustamine annab meile paremad võimalused mõjutamaks seda lõimimisprotsessi ja me kohe kindlasti peaksime välja tulema nendest äh, tupikseisudest. me oleme näinud, et äh, teatud menetluste kaudu ei ole meil võimalik saavutada neid edusamme, mida me soovime. ja ebakindlus, mis meil on Jugoslaavia ja endise vabariigi Makedooniaga, ei lahenda tegelikult probleeme. meil on poliitiline vastutus äh, meil on parlamentaarne vastutus, me peame tulema sellest praegusest status quo olukorrast välja, mis kohe kindlasti olukorda ei paranda. meie variraportöör ei ole kohal Dan Preda aga palus mul tema Äh, seisukohad edastatada, on rahul kuueteistkümne kompromissettepanekuga, mis on tehtud ja mida ta toetab. ma arvan, et tema muudatusettepanek, et need muudatusettepanekud on tasakaalus ja kooskõlas ka meie poliitilise seisukohaga. läbirääkimised ei ole olnud lihtsad, aga me oleme alati olnud avatud äh, Äh, ka meie Bulgaaria ja Kreeka kolleegide soovidele, kes on väga selgelt äh, öelnud oma seisukoha välja nendes kahepoolsetes küsimustes, aga teiselt poolt tuleb meil ka selgelt öelda, et me ei peaks panema rohkem tõkkeid äh, läbirääkimiste alustamise teele. härra Preda ja ja proua Makovei tehtud äh, ettepanekud on head ja ma arvan, et me oleme ka korraliku sõnastuse leidnud äh, selle kohta, millised on suhted valitsuse ja opositsiooni vahel. ja meie fraktsioon on rahul ka sellega, et me oleme leidnud ühise sõnastuse just äh, eriti rasketes küsimustes. aitäh kolleeg Peterle ja sotsiaaldemokraatide nimel kolleeg Howitt. Um, aitäh, härra esimees. palju õnne härra Vaiglile kõigepealt. mulle meeldis eelmisel aastal olla raportöör samas küsimuses ja ta on tõesti üle võtnud selle töö, meil oli ka ühine visiit ja ma tõesti toetan teda selle raporti eest ja selle puhul õnnitleda ka teda, kuidas ta on seda koostanud, ta on tõesti siin väga palju panustanud jah, kompromissidele on jõudnud, seekord äh, võtsid läbirääkimised natukene kauem aega, aga tõesti oli näha ühtmeelt ja väga oskuslikult on tõesti leitud lahendused, kuidas neid äh, lõhesid ületada just siin komisjonis, eriti näiteks see, mis puudutas põhiseaduse muutmist, et see peaks olema kaasav, aga et kas peab olema siis äh, tõesti tagatud siis ka absoluutne ühehäälsus siis meediavabaduse lõige, ka see on täiesti õigustatud ja mul on väga hea meel, et ka seksuaalvähemuste küsimused on siis, vahel on mul tegelikult kahju, et ma pean olema siin komisjonil teistsugusel seisukohal kui teised, mulle tundub, et nüüd oleme leidnud lahenduse, mille poolt saavad kõik hääletada. nii et mul on väga hea meel seda kõike teha, näha. ja mis puudutab äh, ühist välis- ja julgeolekupoliitikat, siis ma arvan, et tegelikult siin on selline nii-öelda kergem sõnastus, aga ma olen veendunud, et tegemist on siiski signaaliga, mille meie sõbrad sealpool vastu võtavad. härra Plenkovitš, teie oma sissejuhatuses ütlesite, et äh, hääletus toimub praegu väga raskel ajal, kui vaatame, mis millised suhted on poliitiliste parteide vahel ja ka õiguslikes küsimustes, ma arvan, et meie sõpradel Skopjes läks natukene aega, et leida õiget vastust. mõned Skopjes leiavad, et võib-olla on parem mitte üldse piiksatada, aga teiselt poolt oleks see vastutustundetu parlamendina, meil tõesti ra-, raportöör on siin leidnud vastuvõetava lahenduse äh, ma arvan, et me peame mõlemale suuremale poliitilisele parteile andma sõnumi eh, poliitilise dialoogi tähtsusest. meie sotsiaaldemokraatidena oleme alati üritanud eh, tõesti eh, koostööd teha selleks, et positiivselt meie partnerriike mõjutada. tean proua Makoveilt, et üritati natukene seda sõnastust muuta, mille osas me kokkuleppele jõudsime ja näen, et härra Vaigla on suutnud selle siiski vastu panna ja ütlen veel kord, et me toetame seda, tõesti tegemist on väga tasakaalus, sõnastusega on väga tähtis, et me selle tasakaalu säilitaksime siin. veel üks märkus, osade kauba hääletus on äh, lõike sada kuuskümmend neli poolt ja nimelt siin on tehtud muudatusettepanek, mis puudutab veel lisasõnastust. meile meeldis, kui siin see fraas not able oleks sees, aga see on võib-olla kompromissis ka. muutused Skopjes abielu definitsiooni üle ma loodan, et teised fraktsioonid toetavad seda lisasõnastust, mis äh, uues tekstis on sees ja mille üle me hääletame homme. ja tundlikes küsimustes tahaksin tõesti, et asjad oleksid Skopjas paremad, kui nad äh, on, aga ma vahel soovin, et ka siin oleksid asjad paremad. eriti just meie suhtumises äh, kandidaatriikidesse. ma usun, et see raport aitab meil edasi minna, me oleme teatud võrdlustähised paika pannud, et kuidas neid riike käsitleda, kuidas neid ennata viie aasta pärast ja ma loodan, et me oleme siin tõesti selle tasakaalu saavutanud ja ootan juba seda, et see jõuaks täiskogule. aitäh, härra Haavit äh, jah, te olite tõesti varasem Makedoonia raportöör ja nüüd Charles Stannok ECR fraktsiooni nimel. Uh, aitäh, härra Plenkovitš, ma teen uh, väga lühidalt, tahaksin avaldada tänu meie uuele raportöörile Ivo Vaigulele, ta on väga väärikas järglane Richard Howittile ja tõeline selle regiooni ekspert Makedoonia uh, minu arvates ja ma olen selles riigis korduvalt käinud, on väga tõsine väljakutse Äh, pidades silmas laienemisprotsessi õiglust, ma arvan, et juba üheksa aastat on möödunud sellest, kui Makedoonia sai äh, ametlikult äh, kandidaatriigiks ja selle nime küsimuse tõttu ei ole asjad edenenud, äh, ei ole saadud läbirääkimistega erinevate peatükkide osas algust teha. kuusteist kompromissmuudatusettepanekut on ja mina osalesin läbirääkimistel ja minu fraktsioon toetab neid kompromissmuudatusettepanekuid, ma arvan, et need hõlmavad enamikke olulisi valdkondi Äh, üha rohkem muret on praegu äh, poliitilise stabiilsuse ja parlamentaarse protsessi polariseerumise üle, ajakirjandusvabaduse üle, äh, orhidii leppe üle, aga kõigele vaatamata Makedoonia tõesti üritab, arvestades seda, et tegemist on sisemaa riigiga, väikese riigiga ning Äh, NATO suunal või Euroopa Liiduga liitumise suunal mingeid edusamme ei ole. Äh, Makedoonia üritab nendest probleemidest jagu saada, kõigele vaatamata on olnud majanduskasv ja nagu ma ütlesin, me toetame kompromissmuudatusettepanekuid, aga mina isiklikult ja minu fraktsioon leiab, et abielu definitsioon on äh, iga suveräänse riigi siseasi, seda otsustavad liikmesriikide parlamendid, selles valdkonnas ei ole Euroopa Liidul äh, mingit kompetentsi midagi peale suruda, aitäh! aitäh, härra Tänak! nüüd proua Saku Rahva kuue fraktsioonist. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε να τοποθετήσω aitäh, härra esimees, kallid kolleegid, tahaksin oma arvamust avaldada selle raporti üle, eelmine kord ma ei saanud seda teha, sellepärast et päevakorda muudeti. härra Vaigel, teie ütlete siin täpselt samamoodi nagu ka härra esimees, et on tehtud äh, samme tagasi väga paljudes valdkondades. selles osas, mis puudutab arvamusevabadust, õiguse riigi põhimõtteid, meediavabandust, ja et see kõik tõi endaga kaasa selle, et Kopenhaageni kriteeriume ei täidenda. Jugos-, endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia on aga viimastel kuudel väga tähtsates valdkondades äh, suuri edusamme teinud äh, heanaaberlike suhete osas, nime küsimise osas, aga sellegipoolest komisjon ja ka teie kõik äh, ütlete, et see riik kõik on teinud edusamme ja olete nüüd teinud ettepaneku, tuleks läbirääkimisi alustada. ma tahaksin teie käest teada, et äh, kelle huvides see institutsioonide vaheline akrobaatika ja võimlemine toimub? meil on siin teatud põhimõtted läbirääkimisteks Euroopa Liidus, mis saab siis, kui nendest põhimõtetest kinni ei peeta? tahtsin teile öelda et kui kandidaatriigi tulemused on kehvad, siis tegelikult see õõnestab Euroopa Liidu mainet ja eriti veel siis, kui öeldakse, et see riik olevat seejuures teinud edusamme. Te teate, et lahendust ei ole sellele, aga sellegipoolest üritate siin mingeid äh, täiesti mõistmatuid samme teha selleks, et endine Jugoslaavia vabariik äh, Makedoonia saaks läbirääkimisi alustada. ja kompromissettepanekus kaks, seal kutsutakse nõukogu üles paika panema kuupäeva läbirääkimiste alustamiseks ja seda tuleb teha ilma aega kaotamata, nagu siin kirjas, selleks et nii-öelda dünaamika kaduma ei läheks ja et seda reformiprotsessi ei peatataks. kallid kolleegid, see poliitiline allahindlus, mida siin tahetakse teha, kui siin tõesti kahe erineva mõõdupuuga mõõdetakse riike vastavalt meie strateegilistele huvidele, siis tegelikult demokraatlikud põhimõtted tallatakse jalge alla. see aga õõnestab täiesti Euroopa Liidu poliitikat. ja lõpetuseks, kallid kolleegid, tuleb veel öelda ja selgeks teha, et kõik sellest ka aru saaksid, et see nime küsimus ei ole kahepoolne küsimus Kreeka ja Makedoonia vahel, nii nagu seda siin on öeldud. ja nii nagu see ka äh, on kompromissettepanekus kirjas. ei, ei tegemist on rahvusvahelise lahtise ikka veel lahendamata küsimusega ja on selge, et selle küsimusega tuleb edasi tegeleda ÜRO egiidi all. ka äh, heanaaberlikud suhted on halvenenud, kõik äh, see nime küsimuse pärast äh, asepresident ja kunagine välisminister minu kodukülas Kreekas Olümposes äh, näitas Vergina päikeselippu ja see muidugi halvendab ka meie heanaaberlikke suhteid. me ei tohi ära unustada, et nõukogu ja komisjon on ikka ja jälle öelnud, et heanaaberlikud suhted on kõige tähtsamad ja et on väga tähtis, et nime küsimus lahendataks ja et seda tehtaks ÜRO egiidi all. kui Euroopa Liit nüüd sellest kõigest üritab mööda manööverdada, siis see kindlasti ei tule riigile kasuks ja see tähendab seda, et endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia poliitiline eliit saab jätkata seda traditsiooni, millega põhiõigusi ja rahvusvahelist õigust rikutakse ja vilistab ka heanaaberlike suhete peale, aitäh! aitäh! kolleeg Message. Able to, uh, to be here for the presentation of uh... härra Mesevitš, vabandust, et mul ei olnud võimalik siin olla siis, kui raportöör uh, oma esitlust tegi, olin teisel kohtumisel, tahtsin teile öelda, et kompromisside väljatöötamine oli väga huvitav ja väga tulemuslik protsess, nii et palju õnne raportöörile, et ta tõesti üritas seda kompromissteksti välja töötada. ja ainus asi, mida ma tahan välja tuua, on see, et see, et Makedoonia poliitiline olukord on väga ebakindel ja see võib olla võib-olla argument selle resolutsiooni edasilükkamiseks, mitte see resolutsioon ise. praegusel hetkel siiski oleme selle kompromisstekstiga nõus ja oleme valmis seda toetama, aitäh! Hvala kolega Meserić, naročito. Aitäh kolleeg Meserić suur tänu sellele, et eh, nii lühidalt sõna võtsite, nii et tõesti palun maksimaalselt kaks minutit teile kõneaega, selleks et raportöör Vaigel saaks enne viit veel selle arutelu kokku võtta. härra Castaldo, palun. aitäh, härra esimees. ma tahtsin kolleeg Ivo Vaiglit õnnitleda. ta on suurepärase raporti koostanud äh, väga head diplomaatilised lahendused on siin, on jõutud kompromissile eh, selleks, et me saaksime uuesti tulla selle põhiküsimuse juurde, ehk et saaksime alustada läbirääkimisi hoolimata sellest lahendamata nime küsimusest. kompromissettepanekus number neli on kirjas ja minu arvates on see väga hea ja hääletan kindlasti ka selle poolt, et äh, ma ei, et see, et on tähtis, et alustatakse läbirääkimisi ja samal ajal võimalikult kiiresti kahepoolselt lahendatakse nimeküsimus, selleks, et seal ei oleks liiga palju tõkkeid ja ettekäändeid selleks, et mitte edasi minna ja võib-olla isegi täiesti stagneeruda. ja on täiesti selge, et olukord on kompleksne, me kohe kindlasti ei saa praegu öelda, et äh, mis on parlamendis täpselt toimunud, oleme kuulnud süüdistusi mitmelt poolelt, järelevalveprogrammi, telefonide pealtkuulamine ja kõik see, mida see minister olevat teinud, aga seda kõike peab prokuratuur veel uurima ja kinnitama. kompromissettepanekud kolmteist ja neliteist, mis puudutavad meediavabadust, ma arvan, et on täiesti selge, et selles osas tuleb teha veel edusamme teha nii et siin ei ole mitte mingit kahtlust ja neljateistkümnes punkt ehk et on vaja tõesti ka seksuaalvähemuste osas ja ka Rooma kogukonna osas tolerantsust suurendada. aitäh härra Vaiglile selle valmiduse eest ka teiste fraktsioonide muudatusettepanekuid üle võtta. aitäh, härra Castaldo ja nüüd saab sõna meie kolleeg Epiteos aitäh, härra esimees! kõigepealt mul on teile palve, kõneleja katkestab korraks oma sõnavõtu. Te olete praegusel hetkel komisjoni esimees, sellepärast ma palun, et te kasutaksite selle riigi jaoks selle äh, korrektset ametlikku nime. endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik on täiesti solvang kreeklastele see, kui te siin lihtsalt Makedoonia ütlete. see, et äh, nime küsimuses ei ole kokkuleppele jõutud, seda tuuakse nüüd välja ettekäändena tegemist ei ole mitte mingi pragmaatilise tõkkega läbirääkimiste alustamiseks, te teate seda väga hästi, te ise ka isegi ütlesite seda. Te teate väga hästi, et riik ei täida Kopenhaageni kriteeriumeid ja sellepärast on siin tõesti äh, näha väga palju kahe mõõdupuuga mõõtmist, te ütlete, siin, et Kreeka takistab liitumist, see, et siin kasutatakse lihtsalt sõna Makedoonia, ei ole solvav mitte aja, ainult ajaloo pärast, vaid äh, on täiesti selge, et äh, siin esitatakse territoriaalseid nõudmisi Kreekale. tegemist on Makedoonia rahvaga ja see Makedoonia rahvas elab Põhja-Kreekas ja ta tuleks nii-öelda vab äh, vabastada. nii et kui nimeküsimust soovite lahendada, siis hakake survet avaldama endisele Jugoslaavia Makedoonia vabariigile muidu tegemist ei ole üldse rahvusvahelise probleemiga, kui teie riigil oleks samasugune probleem nagu meil, siis te poleks küll valmis mingile kompromissettepanekule alla kirjutama või kellelegi vastu tulema. see kõik on täpselt nii ja kõik muu on siin ainult otse näkku sülitamine. aitäh äh,, härra Abidedeus, Horvaat-, eesistuja on tunnustanud Makedooniat kui Makedoonia vabariiki ja mina rahvasaadikuna ütlen selle nime nii, nagu see minu keeles on ja kuidas meie seda nimetame. järgmine kolleeg. aitäh. ma olen nõus sellega, mida siin öeldi raporti, äh, komisjoni aruande kohta. ja see, mida OSCE on öelnud, ja see, mida Euroopa Liidu Makedoonia Ühine Parlamentaarne Assamblee on öelnud. viimase aasta jooksul on riik kõikides prioriteetsetes valdkondades äh, teinud äh, vähikäiku, heanaaberlikud suhted, nimeküsimused, igal pool on olnud äh, Äh, näha ainult olukorra halvenemist. komisjon on öelnud, et ka meedia ja arvamuse vabaduse puhul on olukord halvenenud täpselt samamoodi nagu ka äh, justiitsküsimustes. OSCE on öelnud, et äh, demokraatlikud institutsioonid on üha rohkem politiseeritud, et meediat üha rohkem kontrollitakse ja seda tehakse ka valimiste ajal, te teate seda väga hästi, te teate, et opositsioonijuht äh, Saife kaotas valimised, ta ei ole aga parlamenti tagasi pöördunud veel ja natukene aega teatas, tagasi kuulutas ta isegi, et ta kavatseb variparlamendi kokku kutsuda ja ka varivalitsuse moodustada. nüüd ka märkus heanaaberlike suhete kohta Skopjel on siin tõesti territoriaalseid nõudmisi teistele riikidele, seda tuleb selgelt välja öelda, ikka ja jälle räägitakse Suur-Makedooniast, tegemist on äh, provokatsiooniga nii Bulgaaria kui ka Kreeka suunal ja sellises olukorras ei saa endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia astuda Euroopa Liitu, ei ole tegelikult ka valmis läbirääkimisi alustada, alustama siis räägiti muudatusettepanekutest äh, ja et seal on kirjas, et on tehtud tähtsaid samme. üks ühine muudatusettepanek, äh, vabandust, siin on mõned ühised muudatusettepanekud, mida me toetame, aga mitte kõiki. palve raportöörile, muudatusettepanek number viis. Te peaksite seal Makedoonia maha kustutama iga kord, kui te räägite sellest algatusest Thank you very much, Mr Kefalogianis. Now I give the floor to our co- aitäh! ja nüüd meie ECR fraktsiooni kolleeg härra Tsambatski. lugupeetud kolleegid, Äh, väga palju tööd on ära tehtud selleks, et seda raportit koostada ja koostada ka teatud kompromisse. ma näen nendes kompromissides ka asju, mida äh, mina ja minu fraktsioon oleme välja pakkunud, kompromissid kaheksa ja üksteist, aga me oleksime võinud nendes kompromissides asja vähe väljendada selgemini, sellepärast et asjad ei puuduta siin ainult ajalugu, ja ajaloos tagasiminekut, need asjad puudutavad ka praegust olukorda Äh, inimõigusi, äh, inimõiguste olukorda selles riigis äh, ning tegemist on tõesti sellega, et me ei saa lubada teatud ühiskonna osal lihtsalt ajalugu ära kasutada, me peame selles seisukoha, selles küsimuses oma seisukohad välja ütlema, muidu meil tekivad äh, Äh, probleemid ja mina soovitaksin oma kolleegile, raportöörile, et et kui jutt on kompromissmuudatusest ettepanekust neli, siis äh, seda tuleks äh, võib-olla käsitleda eraldi peatükina ja mis puudutab kompromissi eh, nelikümmend viis, siis see oleks ka võib-olla vaja ümber sõnastada. Ene lista govornika, imamo još troje govornika, najprije kolegica Marijana Petir, nakon toga kolegica Spiraki i na kraju äh,. proua Petaria, siis äh, eh, edasi härra Kukan ja lõpuks saavad sõna ka äh, raportöör suur tänu, härra esimees, et mulle sõna andsite, kuna ma olen Makedooniaga suhete äh, delegatsiooni juht, siis ma toetan neid äh, muudatusettepanekuid äh, ja neid punkte, mis nõuavad seda, et läbirääkimiste alustamise kuupäev pandaks paika, sellepärast et Makedoonia igal juhul seda väärib. see tekst viitab ka sellele, et teatud nõrkused on olemas, me oleme need ära äh, tuvastanud ja nendega on vaja tööd teha. töötades erinevate delegatsioonide kolleegidega olen ka mina mõned muudatusettepanekud teinud, ma tahaksin kiita Makedooniat, sest sest äh, tegemist on sellise riigiga, mis ootab kolmekümne kaheksa protsendist majanduskasvu ja on väga edukas kandidaatriik edasi räägitakse siin, kui palju jõupingutusi on teinud Makedoonia ametivõimud selleks, et kaitsta peret, abielu ja teinud ära elukaitsel. Kreekaga kahepoolne äh, nimeküsimus äh, on praegu takistanud üheksa aastat läbitlemisläbirääkimiste alustamist ning see tegelikult seab kogu äh, protsessi ja metodoloogia küsi alla meie poolt ning eh, samuti seab see küsimärgi alla praegu eh, Makedoonia Euroopa suundumuse. meie seetõttu palume, et eh, räägitaks läbi Horvaatia ja teiste riikidega nii, et Makedooniaga saab liitumisläbirääkimised alustada ning et see kahepoolne vaidlus Euroopa aki alusel ka lahendatakse, aitäh! kolleeg Spiraki, palun suur tänu, härra esimees. see raport, millest nüüd ahvetikomisjon siin räägib, puudutab Makedoonia suhteid ja Makedoonia arengut, aga siin on erinevaid vastuolusid, siin räägitakse rikkumistest, väga oluliste kriteeriumite vastu, mis peaks tegelikult täitma. Äh, täitma ja nende äh, riikide osas, kes kandidaatriigid on, me räägime siin inimõiguste rikkumisest, räägime vähemuste õiguste ebapiisavast kaitsest, kui me räägime Albaania vähemuse osas ning äh, ka teiste vähemuste suhtes on probleemid, edasi massimeediaga on probleemid siin, ka kohtusüsteemi sõltumatus on küsimärgi all ja seetõttu on väga palju erinevaid teemasid, mis on problemaatilised millist äh, äh, võimendusefekti ja survet saab Euroopa Liit nüüd siin veel äh, mõju, mõjuavaldusena kasutada, kui me anname rohelise tule nüüd kõigile kandidaatriikidele läbirääkimiste alustamiseks? me ei ole siin vähemalt selles tekstis mingisugust järeldust selles osas leidnud. mida me saaksime teha nende riikide puhul, kes tõepoolest demokraatlikud on äh, Makedoonia Vabariik on äh, kandidaat staatusega praegu, läbirääkimisi pole alustatud, aga selleks on mitmeid põhjuseid ja mitte mingil juhul ei ole see kuidagi seotud nime küsimusega ja nime äh, vaidlusega Kreekaga. kahe tuhande kaheksandast aastast on Kreeka väga stabiilset positsiooni esitanud siin ja me oleme ka kompromissi ettepaneku teinud, et keskpõrandale kokku tulla me oleme omalt poolt nime ettepaneku teinud, me ootame praegu nüüd äh, vastust ja edasi minu viimane aspekt. Äh, Füürom on äh, lühendina ÜRO poolt kasutusel ning seda riiki ka selle nimega tähistatakse seal on ka kandidaatriigi staatuse lepingus olemas dokumentides, me peame selles igal juhul sellest kinni pidama. suur aitäh, kolleegid! järgnevalt saab sõna Eduard Kukan. suur tänu, minu poolt kaks kommentaari. esimene puudutab eh, sisepoliitilist olukorda, mis eh, on tegelikult dramaatiliselt eh, muutunud viimaste nädalate jooksul ning teine puudutab äh, arengute tulevikku. ma olen seda riiki jälginud mitmeid aastaid koos kolleegidega ja me oleme toetanud selle riigi Euroopa suunda. Äh, samas, kui ma vaatan viimaseid poliitilisi sündmusi, siis olen väga häiritud. Äh, kurb on see, et et äh, poliitiline patiseis äh, on ilmnenud äh, opositsiooni ja valitsuserakonna vahel. pealtkuulamisskandaal on tegelikult õõnestamas demokraatliku süsteemi alustalasid ning see õõnestab tegelikult ka kodanike usaldust poliitika kui sellise suhtes. ükskõik, kas see õige või vale on, näitab see ka seda, et sõltumatu kontrollimehhanismid poliitiliste süsteemide üle ei tööta ning loomulikult äh, on vaja seda korralikult uurida, seda sõltumatute uurimisametite poolt. samas aga valitsuspoliitikud ja opositsioonipoliitikud peaksid selles olukorras äh, vastutustundlikult käituma ja ma tahaksin äh, kutsuda neid üles hoidumast igasugustest äärmuslikest meetmetest mis puudutab seda arutelu, mis täna käimas on, siis meie austatud Kreeka kolleegid ütlevad, et riik ei vasta praegu Kopenhaageni kriteeriumitele. ma tahaksin väga tagasihoidlikult tuletada neile meelde, et see resolutsioon on kokku pandud edu aruande baasil, mis anti välja Euroopa Komisjoni poolt. ja see ei ole mitte esimene kord, kui Euroopa Komisjon on öelnud, et riik ütleb, et komisjon ütleb, et riik täidab Kopenhaageni kriteeriumeid ning soovitab alustada liitumisläbirääkimistega äh, meie parlamendina toetame lihtsalt komisjoni säärast positsiooni, aitäh! aitäh, Eduard! nüüd, enne kui öö, äh, oma sõnavõtud kokku võtame, annaksin öö, äh, kohe sõna härra Forgiole, tegemist on komisjoni volinik Haani väga öö, suure väljakutsega ja ma arvan, et viieaastase mandaadi jooksul võivad nad äh, tagasiulatuvalt vaadata sellele dokumendile tagasi palju positiivsemalt, kui see võib-olla protsessis oli. Teil on sõna. suur tänu, härra esimees, nagu te teate, siis volinik Haan tegi äh, sellesse Makedoonia Vabariiki äh, oma visiidi eelmisel nädalal ja selle visiidi jooksul ta äh, Mm, väljendas äh, muret äh, selle mm, riigi äh, poliitilise olukorra kohta ning ta palus, et konstruktiivset dialoogi viidaks läbi ka parlamendis, keskendudes eriti selle riigi ja kodanikele. ta pakkus välja ka, et Euroopa Liidu toetus peaks olema tugevam, eriti kui arvestades edukat visiiti ka käesoleva komisjoni liikmete poolt Albaaniasse ning vajalik on poliitilise dialoogi suurendamine parlamendiga. praegu ootab äh, volinik Haan äh, reaktsioone ka Makedoonia parteidelt Äh, sellele ettepanekule ning äh, me mm, anname teada teile ja teie kolleegidele, millised vastused me saime. mis puudutab praegust poliitilist äh, kriisi, siis volinik Haan meenutas ka kõigile kontaktidele, et meediavabadus, põhiõigused ja inimõigused on Euroopa Liidu liitumise põhilised alused ning nii nagu ka härra Kuukan siin täna väljendas ka härra Haan äh, seda äh, muret, et tuhandeid äh, kodanikke on jälgitud ning seda tuleb uurida ning ta kutsus, et uurimistegevused tuleb läbi viia sõltumatult, süütuse presumptsiooniga, võimude lahususe ning justiitssüsteemi õigluse vaatenurgast aga hoolimata nendest poliitilistest raskustest tahtsin ma lihtsalt äh, lõpetada oma sõnavõtu sellega, et ma kordan, komisjoni jaoks on oluline Makedoonia äh, Euroopa Liidu teele, äh, teega jätkata ning selleks, et seda teha, ei taha me mingil juhul oma nõudmisi alandada ning hoolimata kuuendast soovituste aastast komisjoni poolt, et Makedoonia Vabariik Äh, täidab poliitilised kriteeriumid selleks, et äh, liitumisläbirääkimisi alustada. nii et komisjoni poolt me ütleksime, et ilma väga selge ja usaldusväärse äh, Euroopa Liidu tulevikuta on stabiilsus ohus ja seda me oleme näinud ka viimase kaheteist kuu jooksul. ma arvan, et Euroopa Liidu väljavaade aitab meie võimendusefekti toetada ning aitab ka sellel riigil edasi liikuda, aitäh! suur tänu, äh, härra Mutsu ja annan nüüd sõna meie raportöörile, härra Vaiglile, palun. suur tänu, härra esimees. tahaksin tänada kõiki neid, kes on oma panuse sellesse diskussiooni andnud. Äh, eritänu kõigile, kes jätsid siin liialdused äh, lisamata, nii et meie arutelu äh, kulges siin äh, positiivses parlamentaarses vaimus. tahaksin väljendada oma tänu ja lootust, et äh, naaber, naaberriigid äh, saavad omavahel läbi äh, rahumeelselt ja vastastikuses austuses ning ma arvan, et stabiilne Makedoonia on ka avatud Makedoonia, tegemist on riigile, riigiga, mis on kõigele avatud, ma arvan, et praegu on õige hetk öelda, millised on meie ootused. meie ootus solidaarsusele Makedoonia osas ning solidaarsusele ka tegelikult teiste riikide suhtes, kes raskeid aegu läbi kogevad. me oleme ka solidaarsust avaldanud Kreekale, seda õigusega, ja me ootame, kuidas olukord Kreekas laheneb. Mm, austatud kolleegid, ma arvan, et on väga oluline üksteisest aru saada ning rajada Euroopat, millel on hea naabruspoliitika ning üksteise mõistmine see on ka üks põhjuseid, äh, miks meie kriitikanooled on selles raportis just suunatud nende aspektide poole, mis ei vasta demokraatlike kriteeriumitega ja õigusriigi põhimõtetega. ma arvan, et tegemist on raportiga, mis tuleb lõppkokkuvõttes heaks kiita, loodan teie toele ma ei taha siin praegu konkreetselt detailidesse laskuda ja teie muudatusettepanekutest rääkida, aga nii palju kui võimalik, siis püüame äh, teksti parandada. igal juhul leian ma, et tänane arutelu väljendab seda, et meie raport saab piisava toetuse. suur tänu, Aigla ütleb härra esimees, loomulikult toetan ma täielikult tee konstruktiivset äh, lahenemist Makedooniale ning ka läbirääkimiste äh, alustamist ning ka nimeküsimuse lahendamist äh, liitumisläbirääkimiste jooksul. ma arvan, et see frustratsioon, mis praegu selles riigis on, on meile ilmselt mõistetav. Läheme järgmise päevakorrapunktiga aga edasi, koostöö integreerumine Euroopaga meil on teine äh, raporti projekti läbivaatamine. Äh, meie raportööriks on äh, proua Lunatšek, kes on ka siin, nagu ma näen. kaks tuhat neliteist oli raske aeg ja raske aasta Kosovole. poliitiline patiseis, mis varastele äh, valimistele juunis äh, järgnes, äh, käis läbi erinevad protsessid, aga parlamendi ja valitsuse otsus detsembris kaks tuhat neliteist äh, näitab, et edusamme on tehtud, seadusi on ette vastu võetud, üheksandal veebruaril Pristina Belgradi dialoog kõrgetasemeline on alanud ning ka kohtusüsteemi osas on jõutud kokkuleppele, aga palju on vaja veel ära teha, nii nagu raportis ka rõhutatakse ja ka muudatusettepanekutes öeldakse kakssada äh, kaksteist ettepanekut tehti meie liikmete poolt ning tulemuseks on see, et viisteist kompromissi on kokku koondatud, mis on raportööri ja variraportööri vahel kokku lepitud. annan nüüd proua Lunatšekile sõna, et ta selgitaks seda protsessi väidike detailsemalt, olge hea. suur tänu, esimees alustuseks sooviksin tänada kõiki variraportööre väga hea koostöö eest, eriti meeldiv koostöö või eriti tahaksin tänada just uusi liikmeid, teised liikmed nagu härra Pansieri, kes just praegu minu poole vaatab, nendega ma olen juba varem koos teinud, koostööd teinud kuid äh, samamoodi laabus see ka uute liikmetega ning me püüdsime leida sellised kompromissid, mis hõlmaksid võimalikult paljusid muudatusettepanekuid kolleegidelt erinevatest fraktsioonidest kogu poliitilise spektrumi laiuses. ja tahaksin veel ära nimetada ühe küsimuse, mis puudutab eelkõige kirjalikke tõlkeid ja üleüldiselt teenuseid. meie töö ajal me leidsime kahel juhul, et tõlge oli vale võrreldes ingliskeelse tekstiga, mainiksin neid esimeses lõikes, kus originaalis on juttu sellest, et me tervitame seda, et kuuekuuline tupikseis on lõppenud ning et kogu on kokku tulnud ning prantsuse keeles on öeldud, et meil on hea meel, et parlament on kokku kutsutud ja on moodustatud uus valitsus. ma nüüd siin kohapeal tõlkisin selle prantsuse keelest. see on aga midagi muud kui see, mida meie tahtsime öelda, me ütlesime, tervitame tupikseisu lõppemist, mitte seda, et on moodustatud valitsus, see on midagi muud. ja teine näide, muudatusettepanek viiskümmend üks, Jens Nilsen, Jüte Küteland ja olen kurb, see on kuue muudatusettepanek. ma ei tea, kas see oli originaalis rootsi keeles, aga inglise keeles on seal kirjas, et eh, kuigi eh, rõhutab vajadust eh, leida lahendust ja siin ei peaks olema mitte sõna although, vaid sõna also ehk mit-, ehk äh, samuti rõhutab. nii et ma paluksin selle üle kontrollida, et kõik tõlked oleksid korrektsed kõigis keeleversioonides et tõesti seal oleks öeldud seda, mida originaalis. aga nüüd sisuliste küsimuste juurde, nagu öeldud, koostöö variraportööridega oli väga meeldiv ja tahaksin eriti välja tuua, et Kosovo puhul meil on ju ka siin parlamendis ja siin komisjonis liikmeid, kes ei toeta äh, meie parlamendi või ei ole minevikus äh, toetanud meie parlamendi enamus äh, äh, seisukohta, et Kosovo on sõltumatu riik ja vabariik. muidugi mitmed liikmed, kes seda seisukohta ei poolda, on ka esitanud oma muudatusettepanekuid, kes ei soovi, et me räägiksime valitsusest, riigist, ja ÜRO ähm, resolutsioonis kaksteist nelikümmend neli. muidugi neid muudatusettepanekuid te kindlasti mõistate mind äh,, need ma ei saa kaasata ja ka hääletusnimekiri ütleb neile ei, sest et tegemist on väga erineva seisukohaga, millega ei ole võimalik kompromissi leida ning see ei põhine mitte ainult minu enda seisukohal, vaid ka sellele, mida parlament on minevikus otsustanud sellest ajast, kui ma kahe tuhande kümnendal aastal esimest korda raporti koostasin. nii et ma loodan, et ähm, hääletuse tulemused on tugevad äh, neis äh, küsimustes, mis puudutab äh, tunnustamist ja nii edasi homsel hääletusel. nüüd, need küsimused, kus me leidsime kompromisse see on, mis puudutab edusamme Kosovos möödunud viimase mõne aasta jooksul, aga samuti ka see, et selle kogu see tupikseisu pärast ei olnud võimalik edusamme teha. samuti tervitame seda, et on taas avanud dialoog üheksandal veebruaril ja tundub, et äh, edasiminekud olid head ning me oleme kirjeldanud ka neid aspekte, kus on edusamme juba tehtud, kui ka neid, kus on vaja veel edusamme teha. korruptsioon ja organiseeritud kuritegevus on paraku endiselt levinud ning majanduslik ja sotsiaalne olukord ei ole nii hea, kui ta võiks olla. Euroopa Liitu kutsume aga sellegipoolest üles edasi liikuma mainisime ka neid, kes ei tunnusta Kosovot ning mainisime eh, ka seda, et see tekitab probleeme Kosovo kodanikele mitmel tasandil, me ei räägi ainult poliitikast, vaid ka näiteks kultuuri ja spordi vallas. Need teist, kes armastavad Eurovisiooni lauluvõistlust, võib-olla mitte kõigile see ei meeldi, aga eriti just noored inimesed osalevad selles võistluses meeled ja Kosovo äh, artistid ei saa seda teha, sest et need ei ole tunnustatud Euroopa Ringhäälingu organisatsiooni poolt või näiteks sport, FIFA äh, hiljuti nüüd lubas Kosovo meeskondadel mängida sõprusmänge, aga mitte osaleda võistlustel. nii et see tõrjutuse, isoleerituse tunne on tugev ja see on ka üks põhjus, miks Kosovo on üks riike selles piirkonnas, kus kodanikel ei ole võimalik vabalt reisida äh, ja vabalt jääda Euroopa Liitu kolmeks kuuks, viisa liberaliseerimine oleks oluline, me nõuame, et valitsus ja parlament eh, tegeleksid edasi nende seadusandlike pakettidega, mis tuleb veel vastu võtta, kuid me kutsume üles ka Euroopa Komisjoni ja nõukogu, et eh, tehtaks samme selles suunas, et peagi Kosovo kodanikud saaksid vabalt reisida Euroopa Liitu. ma arvan, et kui viibali, viisa liberaliseerumine oleks juba toimunud, siis me ei oleks näinud sellist Kosovo kodanike väljarändu nagu viimastel kuudel. Neil oleks siis olnud võimalik reisida välismaale ja siis minna tagasi, nagu teevad paljud kodanikud teistes riikides selles piirkonnas ning ei ole toimunud mingisugust massilist väljarännet, nagu mitmed liikmesriigid on kartnud. ma ei hakkaks nüüd kõigisse üksikasjadesse laskuma, aga mainin veel, et me mainisime ka uurimisi, mis on alu- äh,, alustatud seoses korruptsioonijuhtumitega EULEX-is, kuid äh, samuti tuleb ära mainida, et EULEX on teinud väga tublit tööd Kosovos ning äh, loodetavasti Neisse süüdistustesse tuuakse peagi selgust ja Üleks saab jätkata oma tööd. samuti on juttu Kosovo kodanike väljarändest äh, möödunud kahe, kahe poole kuu jooksul äh, ja nad on püüdnud siis Ungari teiste riikide kaudu jõuda Saksamaale, et seal taotleda varjupaika. ma kavatsen ka äh, kolleeg McAllisteri Kosovo ja Serbia raport samuti koos muudatusettepanekuga esitada homme ning ma kohe tulen teie juurde, kolleeg, kui olen oma sõnavõtu lõpetanud, et see muudatusettepanek esitada, mul seni ei olnud veel aega seda teha. ma tahan nimelt üles kutsuda nii Kosovo kui Serbia ametivõime tugevdada oma koostööd, et võidelda nende organiseeritud kuritegelike võrgustike vastu, mis ka smugel-, tegelevad smugeldamisega ning edasi inimõiguste ja vähemuste õiguste küsimus. me oleme näinud edusamme, mis puudutab mõned, mõnede rahvusvähemuste olukorda, eriti Kosovo serblased, kuid me kutsume üles ka Kosovo serblasi, et nad ka omalt poolt teeksid koostööd Kosovo ametivõimudega Serbia kohalike omavalitsuste loomisel. samuti on äh, probleeme Rooma škaali mustlaste kogukondadega, aga siin tuleb teha veel jõupingutusi ning samuti tunnustame äh, neid äh, edusamme, mis on tehtud LGBTI inimeste õiguste vallas, samuti eelmisel aastal toimus esimene geiparaad. mis puudutab naiste õigusi, siis paraku uue valitsuse kahekümne ühe ministri hulgas ei ole mitte ühtegi naist ning raportis ei ole seda küll kirjas, kuid ma loodan, et tulevikus parlament äh, siis näeb ette kvoodid ka, mis puudutab naiste osakaalu valitsuses, mitte ainult äh, erakondades. lõpetuseks ma tahan veel mõnede kolleegide poole pöörduda, sest teie muudatusettepanekud ei ole minu meelest päris äh, hästi mõistetavad nii et ma veel äh, pean teiega nõu, näiteks mis puudutab Eulexit ja korruptsioonikahtlustusi, muudatusettepanek äh, sada nelikümmend üks, seal on kirjas, et oli probleeme Euroopa välisteenistusega, aga äh, asi ei olnud välisteenistuses, vaid äh, CBCC-s. nii et äh, äh, siin on veel vaja mõningaid täpsustusi ette võtta ma ootan juba homset hääletust ja loodan ka tulevikus teiega meeldivat koostööd teha, aitäh! suur tänu, proua Lunatšek! ning ootame ka äh, seda kõrgetasemelist dialoogi Serbia ja Kosovo raportööride vahel, te olete mõlemad ühest ja samast liikmesriigist. ei, ei siiski mitte, Austria ja Saksamaa on erinevad riigid kaks riiki, mida ühendab erinev keel, ütleb. Äh, as I can see uh,, no so as the... mida lahutab äh, ühine keel, äh, ütleb härra Prokk. nüüd aga on sõna härra Adaptusel, Rahvapartei valiraportööril, palun. Och jag vill börja med att eh, säga tack till fru aitäh suur tänu proua Lunatšekile selle raporti eest, ma arvan, et tegemist on väga hea raportiga. ning Kosovo integreerumine Euroopasse kindlasti jätkub, on tehtud juba suuri edusamme raportis räägitakse ka paremast ettevõtluskeskkonnast ja on oluline, et see välja tuuakse. ka läbipaistvuse suurendamine, võitlus vaesuse vastu, heaolu tõus, paranenud julgeolekuolukord, kõik see on väga oluline ja üldiselt on raport väga positiivne minu meelest. ka mis puudab reformide elluviimist, selle kohta on kompromissettepanek. see on üks suurimaid ülesandeid, mille ees praegu Kosovo ametivõimud seisavad. Äh, stabiliseerumise ja assotsieerumisleping Kosovoga, see on ka väga oluline äh, riigi majanduse jaoks ja väga hea, et seda on siin tekstis mainitud lõpetuseks suur tänu raportöörile selle väga hea raporti eest ja selle eest, et olete siin korruptsiooni vastu sõna võtnud, kuigi EULEX ma ise viibisin ka Pristinas ja nägin sellel külastuse käigus, et me peame tõesti tagama nii proua Mogherini kui ka teised eksperdid peavad tõepoolest äh, tagama selle, et kõik aruanded oleksid äh, erapooletud. see on väga oluline mitte ainult Kosovos, sest et vastasel juhul teeb see kahju Euroopa Liidu mainele äh, ning ka Balkani riikidele. sellepärast on väga oluline, et viidaks läbi väga põhjalik uurimine ning selgitatakse välja, kes tuleb vastutusele võtta ja kus on tekkinud vead. aga suur tänu proua Lunatšekile raporti eest ja väga meeldiva koostöö eest. suur tänu, kolleeg Adaktusson ja nüüd on sõna kolleeg järgmisel kolleegil. härra Panseri, kõigepealt äh, suur tänu raportöörile. ma arvan, et siin on tuldud vastu ka meie soovidele ning eh, lõpptulemuseks on väga tasakaalustatud raport, eriti mõnedes aspektides, mis on minu jaoks väga olulised esiteks, et reformid tuleb kiiresti ellu viia, õigusriigi põhimõtete tugevdamine, võitlus korruptsiooniga, kuritegevusega, ning samuti, et siin on välja toodud sõltumatuse ja erapooletuse ning tõhususe olulisus, mis puudutab äh, kohtute ja prokuratuuri tööd. edasi EULEX ja korruptsioonikahtlustus. ma arvan, et on täiesti õigustatud nõuda täielikku läbipaistvust ja see on siin raportis ka täiesti õigesti välja toodud. lõpetuseks Ehm, tahan öelda, et ka mina olen nende muudatusettepanekute vastu, mis puudutavad selle riigi mittetunnustamist. aitäh ja härra Tambatski, et see aitäh, esimees, kallid kolleegid, mina kui variraportöör liitun äh, nende kiidusõnadega, mis proua Lunatšeki aadressil siin on öeldud. tahaksin teda tänada nende muudatuste eest, mis ta on teinud. kompromissid on arvestanud tõesti kõige sellega, mida meie oleme välja pakkunud. loomulikult tuleb Kosovol veel väga palju ära teha. samuti on kolleegide kriitika ühist üsnagi äh, õigustatud, äh, aga ma arvan, et need kompromissid, mille osas me kokku oleme leppinud, e, e, väljendavad olukorda väga hästi, nii et tahaksin veel kord tänada Borrell Valtšeki ja ka kõiki teisi. suur tänu ja nüüd härra Pallas. Mr. President, and um, first of all, I would like to suur tänu, härra esimees, kõigepealt suur tänu raportöörile, proua Lunatšekile selle väga hea ja tasakaalustatud raporti puhul. siin on väga palju positiivseid aspekte, aga ähm, on, oleks vaja ka mõningaid parandusi teha me ei oleks ju poliitikud, kui me ei tahaks omalt poolt midagi lisada, nii et äh, meil on äh, kaks muudatusettepanekuid ning äh, meie fraktsioon tahab eriti rõhutada mõningaid aspekte. Ehm, enamasti suutsime saavutada kompromissi ja suur tänu selle eest raportöörile meie jaoks on oluline eelkõige see signaal, mille Euroopa Liit annab ähm, Kosovo avalikkusele, et me tahame, et tegemist oleks majanduslikult äh, tugeva riigiga, mille, selles piirkonnas, mille tulevikuks on Euroopa Liit, nii et seetõttu esitasime muudatusettepaneku, mis ei viita mitte äh, komisjoni presidendile, kuid mille sisu on sama. teiseks, me tahame anda signaali ka Serbia vähemuste äh, valitud esindajatele, et nad peavad võtma oma poliitilise äh, vastutuse. ning kolmandaks me tahame, et ametivõimud näitaksid, et neile on oluline äh, äh, prokuröride ja kohtunike sõltumatus. edasi väga põhjalik uurimine, mis puudutab korruptsioonikahtlustusi Eulexi suhtes ning ka üleskutse Pristina ametivõimudele, et võideldaks efektiivselt inimkaubitsemisega tegelevate orga-, organiseeritud kuritegelike võrgustike vastu. mul on hea meel teile öelda, et ALDE fraktsioon hääldab selle äh, raporti poolt, suur tänu raportöörile! suur tänu ja nüüd on sõna härra Kastaldol. Grazie Presidente, non posso che complimentarmi con la nostra relatrice. suur tänu. ka minule jääb muud üle, kui õnnitleda proua Lunatšeki, ole sa tõesti teinud ära suurepärase töö selle raportiga. ja meil on väga hea meel, et olete paljude fraktsioonide soove ka arvesse võtnud. üks teema oli meie jaoks äärmiselt oluline, relvakaubandus ning vajadus tugevdada koostööd Kosovo ja Euroopa Liidu vahel selles vallas. eriti võttes arvesse väga keerulist geopoliitilist olukorda, mis praegusel hetkel valitseb. viitaksin ka kompromissile, mis puudutab EOLEX-it see on väga oluline, sest see on seni suurim Euroopa Liidu missioon Kosovos ja ka sellepärast, et see mõjutab Euroopa Liidu usaldusväärsust väljaspoole ning ka kandidaatriikide usaldusväärsust. niisiis, seda kompromissi me toetame. kõik need kahtlustused äh, tuleb äh, kindlasti läbi vaadata. üleüldiselt võib öelda, et me oleme, et me toetame seda raportit, mis on väga äh, hästi tasakaalus. aitäh! aitäh, esimees, tahaksin kõigepealt tänada proua Lunatšeki tehtud töö eest, kuigi me ei jaga üldiselt tema lõppjäreldusi äh,, kolm asja on sellised, mis meile tunduvad olulised. me oleme vastu Kosovo integratsiooni eh, loogikale, meil on viis Euroopa Liidu liikmesriiki, kes on Kosovo iseseisvuse vastu, seetõttu on minu arvates paradoksaalne kaitsta integratsiooni, kui meil puudub üksmeel Kosovo iseseisvuse osas me äh, oleme äh, siin kaassüüdlased äh, etnilise puhastuse loosika tahaksin meelde tuletada, et üheksakümne viiendal aastal paljud türklased ja mustlased sunniti Kosovost lahkuma ja nad ei ole siiani tagasi pöördunud. ja siis veel kriminaalne aspekt, kogu maailm teab, et Kosovo on rahvusvahelises kuritegevuses ini, esirinnas narkokaubandus, inimkaubandus ning seetõttu me oleme vastu sellele loogikale, millele see raport rajaneb, aga ma tõesti tahaksin proua Lunatšeki tänada väga tõsise töö eest, ainult me ei jaga neid järeldusi, milleni ta jõuab, aitäh! Merci beaucoup. aitäh. kolleeg Mäge-Alister. Herr Vorsitzender, ich wollte noch mal ein Thema ansprechen. härra esimees, ma tahtsin tõstatada ühe küsimuse, sellel nädalal olin kaks päeva Kosovos eh, Pristinas ja Mitrovitses ja üks tähtsamaid küsimusi oli just see eh, massiivne väljarändamine, eriti just Prantsusmaale, Saksamaale ja Austriasse ja poliitilistes aruteludes tuli välja, et põhjused on selgelt defineeritud vaesus, tööpuudus, tõusvad elatuskulud ja ka tuleviku perspektiivi puudumine ning lootusetus. kuid traagiline on see, et paljud kosovolased kasutavad asüüliõigust selleks, et Euroopasse tulla, sinna juurde levitatakse tänaval ja internetis kuulujutte ka selle tee valimise kohta äh, ja tehakse selle reklaami ja nüüd tõesti on õudne see, et paljud kosovolased lahkuvad koduriigist, üritavad asüüli küsida, samal ajal neil ei ole mitte mingit äh, võimalust varjupaika saada ja nad saadetakse koju tagasi, kus äh, nad on aga kõik maha müünud, nii et tõesti palun, et võimud paluksid kohale jääda, peaminister on ju öelnud, et Kosovo valitsus on valmis uuesti Äh, lõimima neid, kes tulevad tagasi, Euroopa Liit annab oma panuse selleks, et neid menetlusi kiirendada, kuid tähtis on see, et kohapeal inimestele antakse informatsiooni, et varjupaigataotlused ei ole tihti äh, edukad ja ei ole lahutuseks, aga tahaksin veel ühte asja öelda, mida ütles proua Lunatšek, tähtis on see, et Kosovol oleks tõesti mingi majanduslik perspektiiv. riik peab muutuma konkurentsivõimelisemaks, välismaistel investoritel on tõesti vaja ka olla kindel, et nad saavad ette planeerida ja et äh, õiguskindlus on tagatud ja tõesti, me nüüd soovime uuele valitsusele Pristinas kõige selle juures palju edu. Uh, aitäh, kolleeg McAllister, te tõesti puudutasite väga olulist teemat, mis on seotud viimastel nädalatel juhtunuga majanduslik ja sotsiaalne olukord ja üldiselt paremad eluväljavaated kodanike koha, kod-, kodanikele ja nüüd annan sõna siis äh, Kosovoga suhete arendamise delegatsiooni juhile härra Pitsulale, kes meiega just liitus ja siis saab sõna ka komisjoni esindaja ja siis saab proua Lunatšek kogu arutelu kokku võtta. kas mina saan sõna, küsib härra Pitsula. aitäh, esimees Äh, tahaksin äh, avaldada tunnustust sellele raportile iseäranis, kui pidada silmas seda, et tegemist on tõesti tekstiga, mis peab äh, peegeldama viimaste nädala, kuude dünaamilisi sündmusi, ma räägin loomulikult väljarändest, mis muudab tõsise olukorra veelgi hullemaks. Euroopa Parlament on olukorrale väga hästi reageerinud proportsionaalselt Äh, äh, ränne, mis on äh, Euroopas paljude ajalehtede esiküljele jõudnud, on tingitud ebapiisavast ja ebaõigeaegsest Kosovo valits-, võimude suutmatusest valitsust moodustada. aga see on seotud ka tuleviku väljavaadete puudutamisega ja pessimismiga mida tunnetavad koostöös mitte üksnes noored, vaid ka teised. aga noored iseäranis ei näe tuleviku väljavaateid Kosovos. Euroopa Liidu institutsioonide reaktsioonil on olnud ka oma osa, nad on külmutanud laienemispoliitika ning me ei tohiks välja saata signaale, et laienemisprotsess lõpeb Äh, ise, iseäranis selles piirkonnas, kus seda protsessi nii väga vaja on, aga üldiselt me tervitame seda rap-. ning ma võin teile kinnitada, et meie oma fraktsioonis äh, üritame anda sellesse protsessi panuse ja üritame olukorda selles regioonis parandada, seal on olnud are-, arenguid, aga on ka väga palju väljakutseid ja nüüd Euroopa Komisjon, palun. aitäh, esimees Äh, tahaksin jällegi komisjoni nimel väljendada tänu ja toetust selle raporti koostajatele ja tahaksin üldse tänada parlamenti viimastel aastatel Kosovo teemadel avaldatud toetuse eest Äh, ja tahaksime loomulikult äh, koostööd teha raportööriga ka järgmistel aastatel. tahaksin kasutada võimalust ja anda teile infot ühes äh, olulises küsimuses, nimelt kuhu me stabilisatsiooni ja assotsiatsioonileppega oleme jõudnud. see tähitab olulist sammu edasi Euroopa Liidu suhetes Kosovoga Te võib-olla teate, et me parafeerisime selle lepingu kahekümne viiendal juulil ning minu arvates on äärmiselt oluline rõhutada, et Eh, see leping on tõesti kõikehõlmav, see puudutab eh, kõiki neid valdkondi, mida ka teised selles regioonis sõlmitud stabiliseerimise assotsiatsioonilepped käsitlevad. nüüd eh, pärast läbirääkimisi toimus siis lepingu õiguslik läbivaatamine ja selle tõlkimine kahekümne kahte Euroopa Liidu keelette, samuti Albaania ja Serbia keelde tõlke peaksid valmis saama märtsi lõpuks ning me loodame, et see stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepe Äh, võetakse komisjoni poolt vastu aprillis ning esitatakse nõukogule aprilli lõpus. ja me teame, et parlamendil on ka väga otsustav roll selles protsessis mängida. me kasutame äh, aluslepingute artiklit kakssada kaheksateist, mis näeb ette parlamendi nõusolekut ja nii hea, niipea kui nõukogu on nõustunud seda lepingut allkirjastama ja Kosovo on selle juba alla kirjutanud, siis edastatakse see leping ka Euroopa Parlamendile nõusolekuks ning eh, kui me soovime, et see leping jõustuks kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, eh, siis peame tegema väga tihedat koostööd, eh, sellepärast et meil on ka, ka parlamendi poole pealt tuleb tegutseda kiiresti. oluline on rõhutada ka seda, et tegemist on ainult Euroopa Liidu tasandi kokkuleppega, see tähendab, et liikmesriigid ei pea seda ratifitseerima ja meil ei ole vaja ka mingeid vahekokkuleppeid. selle, see leping hakkab kehtima siis koheselt, sellest oleks Kosovole väga palju kasu ja see oleks otsustavaks sammuks edasi Kosovo teel Euroopa Liidu suunas, aitäh! aitäh Euroopa Komisjonile, me kõik Äh, teame, kuivõrd olulised äh, äh, kõik lepingutega seotuvad asjad on ja loomulikult sellise lepingu sõlmimine on lootustisendav signaal, aga nüüd annaksin sõna proua Lunašekile. aitäh, esimees, kõigepealt tahaksin parandada mõningaid asju, mida ma oma esialgses sõnavõtus ütlesin. ma tean, et kaks naisministrit Kosovo valitsuses on, ma neid ei maininud Äh, tahaksin selle vea parandada. Kosovol on kaks naisministrit. Äh, äh, üks nendest juhib tehnilisi kõnelusi Kosovo ja Serbia vahel ja ma olen selle faktiga kursis, aga see läks mul meelest ära, aga mulle tundub siiski, et kahekümne ühest ministrist ainult kaks naisministrit pole piisav aga äh, ma siis parandan seda väidet, et äh, Kosovo valitsus üldse naisi ei ole, on küll kaks tükki. niisiis äh, tahaksin kolleege tänada, tahaksin tänada kõiki variraportööre, kes toetasid seda raportit ning toetasid, toetavad Kosovo integreerumist Euroopa Liitu ja teevad seda ka homsel hääletusel Äh, mulle esitati ka, ei esitatud mingeid konkreetseid küsimusi, nii et, et ma lihtsalt tänan kõiki, kes sõna võtsid ja härra McAllister äh, mainis väga selgesti seda, mida mina äh, tahtsin oma muudatusettepanekuga ka sisse tuua, nimelt tõesti inimkaubitsejad, kes loovad selliseid kuulujutte, et jah, antakse varjupaik nendele inimestele, kes kuhugi läheb ja sinna lähevad ja see tegelikult ei vasta tõele nii et, et me peaksime selles osas ka raportis selguse majja lööma. ja tahaksin tänada ka Euroopa Komisjoni äh, selle töö eest, mida te äh, stabiliseerimis- ja assotsieerimisleppe vallas teete. loodetavasti seda lepet hakatakse kohaldama niipea, kui äh, võimalik ja nüüd läheksin üle prantsuse keelele, et vastata härra Šobradile, te teate, et mina ei ole teie arvamusega nõus aga äh, tahaksin äh, teie äh, öeldu kohta öelda kolme asja. esiteks, teie ütlesite, et te olete minu raporti loogika vastu. mul on kahju, et teie ja teie erakond ei toeta parlamendi seisukohta kõigi Lääne-Balkani riikide integratseerimine on rahuprojekt, sellepärast et selles piirkonnas on toimunud sõda ja me ei tohi, äh, me ei taha, et see sõda korduks. minu ja suure parlamendi ela, enamuse jaoks on tegu äh, rahuprotsessiga ja seetõttu peab see protsess toimuma äh, Te rääkisite etnilisest puhastusest, rääkisite albaanlastest ja teistest. jah, tõepoolest ka albaanlased panid serblaste vastu toime kuru, kuritegusid, aga põhjus, mik-, miks Kosovo albaanlased relvad kätte võtsid ja äh, hakkasid algul võitlema ilma relvadeta, pärast relvadega, äh, oli see, äh, selleks põhjuseks oli Miloševitši režiim. Miloševitš teostas Serbia kosovolaste osas etnilist puhastust aastaid ja paljude Äh, kosovolaste jaoks oli see põhjus ja äh, juulis kaks tuhat kümme äh, rahvusvaheline kohus, kriminaalkohus otsustas, et Kosovo iseseisvus ei olnud vastuolus rahvusvahelise õigusega. ning kolmandaks, kui kõnelda Kosovost kui kuritegevuse taimelavast, jah, tõepoolest ka Kosovos sünnib kuritegevust aga see on iseloomulik kõigile piirkonna riikidele, ka meie riikidele. Äh, äh, on olemas kuritegelikud võrgustikud ka meie koduriikides, ma mõtlen öö, äh, oma koduriigile, ma ei tunne küll Prantsusmaad nii hästi kui Austriat, aga, aga ma arvan, et öö, nii Austria parlamendis kui mujal me oleme käsitlenud öö, näiteks kuritegelike pangavõrgustike ja nõnda edasi, nii et, et mm, jah, ja ma tahan öelda, et minu raportis on ka kriitilisi märkusi eh, selle kohta näiteks, et Kosovo ei ole viimastel aastatel piisavalt teinud võitluses kuritegevusega, aga ei ole tõsi, et Kosovo pole mitte midagi teinud. Kosovo on teinud jõugupi-, jõupingutusi, Euroopa Liit on teinud jõupingutusi selleks, et kuritegevuse vastu võidelda. aitäh! aitäh, proua Lunatšek, selle eest, et te selle arutelu oma raporti teemal kokku võtsite. tegemist oli siis Kosovo eduaruandega aastal kaks tuhat neliteist, sellega oleme seitsmenda päevakorrapunkti ammendanud ja läheme kaheksanda päevakorrapunkti juurde. see on siis eh, eduaruanne Serbia kohta aastal kaks tuhat neliteist ja tahaksin meelde tuletada, et jaanuaris kaks tuhat neliteist algasid läbirääkimised Serbiaga ning sõelumine on siis äh, kogu aasta toimunud, äh, äh, aga mitte ühtegi peatükki pole veel avatud ja üheksandal veebruaril jätkus Belgradi ja Pristina vaheline dialoog kõrgel tasandil ning kaks peaministrit saavutasid kohtusüsteemi osas kokkuleppe. viimastel aastatel on tehtud edusamme, aga väga paljud väljakutsed on endiselt äh, lahenduseta, sõnavabadusega on probleeme, kohtusüsteem vajab tugevdamist, need reformid, mis on heaks kiidetud, tuleb nüüd ka ellu rakendada, samuti kokkulepped Pristinaga ja üleujutused, mis tabasid äh, Serbiat äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta maikuus, on mõjunud majandusele negatiivselt Äh, raporti on ette valmistanud meie kolleeg äh, David McAllister, on esitatud kakssada kakskümmend kaks muudatusettepanekut, koos variraportööridega on õnnestunud siis äh, koostada kakskümmend kaks kompromissmuudatusettepanekut ja need on teile ka välja jagatud ja nüüd annaksin sõna siis härra McAllisterile, et ta tutvustaks oma raportit. palun, David. Hvala Thank you, chair. aitäh! ma käisin Serbias ja Kosovos eelmisel nädalal ja muuhulgas kohtusin Belgradis ka president Nikolitšiga, peaminister Vutšitšiga ja välisministri Tadžitšiga, samamoodi nagu ka opositsiooni esindajatega ning ka kodanikuühiskonna esindajatega palju sellest, mida kuulsin ja nägin, kinnitas mulle, et selle resolutsiooniga oleme me õigel teel. nagu Andrei Plenkovitš ütles, kakssada kakskümmend muudatusettepanekut on tehtud Serbia resolutsioonile. nii et Serbia lõi Kosovot kümne muudatusettepanekuga, aga meil ei ole Charles Stanoki äh, muudatusettepanekute osas mitte mingit äh, võimalust, sest tema vist sai kolmsada muudatusettepanekut äh, enamus muudatusettepanekutest keskendub tähtsale küsimusele vähemuste õigustele. väga palju on tehtud ka ettepanekuid äh, suhete normaliseerimise kohta Kosovoga, piirkondliku koostöö ja meediavabaduse kohta Serbias. tahaksin välja tuua selle, et meil oli väga viljakas äh, kohtumine variraportööridega Strasbourgis kaks nädalat tagasi me leppisime kokku, et äh, resolutsioon peaks jääma võimalikult lühikeseks ja täpseks kuna on terve rida muudatusettepanekuid, mis kõik on erinevad, me ei hakanud spetsiifilisi kahepoolseid küsimusi ja lepinguid siia kaasama, ei hakanud ka erijuhtumeid välja tooma. leppisime kokku kahekümne ühe kompromissettepaneku osas, mis te paar tundi tagasi ka saite ja meie jaoks on väga tähtis välja tuua seda, et põhiõigused, tuua välja need küsimused, mis on läbirääkimistes kõige tähtsamad, õigusriigi põhimõtted, majandusjuhtimine, ma, avalik haldus ja Belgradi ja Pristina vaheliste suhete normaliseerimine. see kõik on ka kompromissettepanekutes peegeldatud. me tõime välja, kui tähtsad on heanaaberlikud suhted ja ka selle, kui tähtis on see, et suhted Kosovoga normaliseeruks mis puudutab Serbia välispoliitikat, siis leppisime kokku, et rohkem jõupingutusi tuleb teha selleks, et olla kooskõlas Euroopa välis- ja julgeolekupoliitikaga. me tõime välja, kui tähtis on äh, sõltumatute ametiasutuste töö, nagu näiteks ombudsmani töö ja me kordame, et meediavabandus ja arvamusvabadus on ähm, ülitähtsad äh, demokraatia osad. vähemuste õigusi tuleb kaitsta kohta ja rakendada Serbia ühiskonna kõikidel tasanditel. samal ajal me arvestasime ka sellega, et kui, et Serbia on informatsiooniandjate meedia erastamise ja pankroti kohta vastu võtnud ja see on väga hea. üleüldiselt ma loodan, et tegemist on tasakaaluka, realistliku ja õiglase resolutsiooniga. tahaksin Serbia valitsust ja Serbia parlamenti ning Serbia kodanikuühiskonda üles kutsuda jääma Euroopa kursile. nagu ma esimesel arvamuste vahetusel siin komisjonis ütlesin, ma usun, et kahe tuhande viieteistkümnes aasta peaks olema see aasta, kui esimesed peatükid avatakse, eriti kui me arvestame, et tehniline sõelumisprotsess peaks lõppema järgmisel kuul suur tänu variraportööridele suurepärase koostöö eest. jällegi ma arvan, et tulemus on hea. suur tänu ka Ahveti ja äh, Rahvapartei sekretäriaadile toetuse eest ja olen valmis vastama kõikidele küsimustele ja ootan teie kommentaare, aitäh! aitäh, David! aitäh, et olid nii vastutulelik ja nüüd Eduard Kukan, kes on Serbia delegatsiooni juht aitäh, härra esimees, lühidalt. kõigepealt suur tänu raportöörile selle suurepärase resolutsiooni ettepaneku koostamise eest. tekst on tasakaalus ja laiapõhjaline ja väga objektiivselt on välja toodud siin Serbia edusammud. ma arvan, et ja raportöör mainis ka, et me tõesti peaksime koostama realistliku raporti Serbia kohta, tooksime välja põhilised saavutused ja avaldama surveks, et saaks alustada äh, peatükkide avamist ja sellepärast suur tänu raportöörile, et ta on siia sisse kirjutanud ka muudatusettepaneku, mis puudutab esimeste peatükkide avamist, toetan seda täielikult. ma arvan ka, et on väga tähtis välja tuua seda, kui täht-, tähtsad on need muudatusettepanekud, mis puudutavad kohtusüsteemi ehm, sõltumatust ja õigusriigi põhimõtteid. me peaksime väga täpselt vaatama, millised on arengud nendes valdkondades. tahaksin teie tähelepanu pöörata ka muudatusettepanekutele, mis puudutavad ombudsmani ehm, töö sõltumatust, mis on viimasel ajal ka sattunud küsimuse alla nagu ka teistes raportites, mida me siin täna oleme arutanud, nägin, et on tehtud palju muudatusettepanekuid, mis puudutasid kahepoolseid küsimusi. mina arvan, et me peaksime selliste ettepanekutega olema ettevaatlikumad. Need on suunatud just vähemuste küsimustele, mis on alati olnud väga tundlikud, nii et peaksime tõesti eh, üldisemalt nendest küsimustest rääkima, aitäh! Thank you very much, Edward, now uh, aitäh, Eduard! ja nüüd saab sõna kolleeg Fajon, palun. Hvala predsedujoči, bom govorila slovensko. variraportöörile siis. jah, aitäh, ütleb proua Fajon, räägin sloveenia keelt kõigepealt äh, suur tänu raportöörile suurepäraselt tehtud töö eest, ma leian, et meie koostöö oli suurepärane. tehtud on päris palju muudatusettepanekuid äh, ja see on jällegi märgiks sellest, et äh, laienemispoliitika on Euroopa Parlamendi jaoks väga tähtis. osad minu kolleegide tehtud muudatusettepanekud puudutasid just reformide läbiviimist. seda, kui tähtis on see, et ähm, jätkataks suhete normaliseerimist Kosovoga. paljud kolleegid on ähm, välja toonud äh, mure meediavabaduse pärast ja me keskendusime ka vähemuste kaitsmisele, samamoodi nagu ka haavatavate ühiskonnarühmade kaitsmisele. ning äh, me oleme kutsunud ka üles võitlema korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu. selle kohta on tehtud ka muudatusettepanek samamoodi mainitakse ka seda, et parteide rahastamine ei ole läbipaistev ja et ka ombudsmani töö peaks olema läbipaistvam. me oleme üles kutsunud, et läbirääkimised peavad olema läbipaistvad ja kutsume Belgradi valitsust üles kaasama kodanikuühiskonna ja avalikkuse sellesse protsessi. inimestel on vaja teada, mis toimub. rahval on äh, vaja selle protsessiga kursis olla. Serbia peab tegema koostööd naaberriikidega, tal tuleb seda ka teha selleks, et äh, piirialasid edasi arendada ja see on samamoodi ka piirkondliku koostöö osa. me samamoodi toetame Reconi algatust, see puudutab äh, sõjaohvreid siis me oleme äh, öelnud, et Serbia on teinud suuri edusamme, tegemist on tõsiseltvõetava partneriga, kes võtab üle Euroopa Liidu standardeid ja me peame jätkama dialoogi selleks, et normaliseerida suhteid Kosovo ja Belgradi vahel. uue valitsuse esindajad äh, olid seekord meie kohtumisel samamoodi nagu ka proua Mogherini äh,, lepiti kokku kohtusüsteemi osas ja see on väga tähtis samm, sest sellega on võimalik ka edaspidi suhteid normaliseerida. nagu te teate, me kutsume üles äh, läbirääkimisi alustama võimalikult kiiresti ja avama selliseid tähtsaid peatükke nagu peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli. vaadates Serbia jõupingutusi, tuleb mainida, et Serbia valitsus käis Sloveenias eelmisel nädalal, peaminister Vučić oli kohal ja nagu mõlemad osapooled ütlesid, Sloveenia on väga tähtis Serbia jaoks ja ka tegelikult ühenduslüliks Euroopa Liiduga, sellepärast et Sloveenia on Serbia kõige suuremaks liitlaseks. soovin Serbiale kõike head teel Euroopasse ja see resolutsioon peaks olema lisamotivatsiooniks äh, Serbiale selleks, et teha veel, mis vajalik selleks, et jääda sellele kursile. aitäh, Tanja! ja nüüd saab sõna härra Tänok. E aitäh, ma kasutan võimalust äh, Eh, ECR fraktsiooni nimel eh, tahaksin eh, tänada David McAllisteri väga usinasti tehtud raporti eest. tegemist on tõesti väga keeruka teemaga, sellel teemal on niivõrd palju tahke. Serbia on regioonis oluline riik ning inimesena, kes on olnud Serbia sõber juba aastaid, on Eh, toimunud eh, välispoliitikas eh, mitmeid arenguid, mis teevad muret, näiteks Euroopa Venemaa vastaste sanktsioonidega mitteliitumine ja näiteks ka teised sellised küsimused nagu vähemuste õigused, vajadus läbipaistvuseks ja äh, Äh, õiglaseks äh, suhtumiseks selles osas, mis toimus sõja-aastatel. Äh, kõikidest nendest teemadest on raportis põhjalikult kirjutatud ja need teemad on hõlmatud ka kompromissidega, sarnaselt teiste Lääne-Balkani kandidaatriikidega, nagu näiteks Montenegroga, mille raportöör mina olen, on võitlus organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga kindlasti prioriteet number üks ja üldine ettevõtluskliima ja samuti äh, Pristina dialoogi jätkamine. Äh, tahaksin äh, kasutada veel kord võimalust ja juhtida tähelepanu ühele teemale, millele juhtisid minu tähelepanu mitmed ettevõtted, mis tegutsevad Serbias. tegemist on siis kriminaalseadustiku artikli kaks kolm neljaga ja sellega, et seda võidakse kuritarvitada poliitilisel eesmärgil võidakse siis lihtsalt võõrandada eraomandit riigi huvides. Serbia valitsus on lubanud ja, ja, ja tõesti on ka asju läbi vaadanud ja reforminud, aga äh, mõned minu valimisringkonna liikmete arvates on äh, see artikkel endiselt probleemne ja seab küsimärgi alla ettevõtlusvabaduse Serbias aga vaatamata sellele kriitikale ECR fraktsioon toetab kahtekümmend ühte kompromissmuudatusettepanekut ning äh, raporti üldist suunda ja jällegi tahaksin äh, veel kord avaldada tänu David McAllisterile suurepärase töö eest, aitäh! aitäh, Charles, ja nüüd Ivo Vaigel ALDE variraportöörina. aitäh, härra esimees, ka mina tahan öelda, et olen väga rahul koostööga härra McAllisteriga, oli tõeline rõõm temaga koostööd teha ja keskenduda selle lühikese ja täpse raporti koostamisele. ja meie läbirääkimised olid tõesti väga head ähm, nende raskete keeruliste kompromiss tagasi ettepanekute üle, tõesti tegemist oli Saksa diplomaatia meistriteosega, mida me seal koos tegime. me leppisime kokku, et äh, tähtis on see, et Serbia on nüüd Euroopa-meelsel kursil ja et praegune valitsus on otsustanud äh, keskenduda äh, sellele, et tehtaks äh, samme Euroopa Liidu suunas. ma arvan, et välja tuleks äh, tuua ka need korrapoliitilised reformid, mis on läbi viidud siiamaani, need jõupingutused korruptsioonivastases võitluses, seda ka kõige kõrgemal poliitilisel tasandil ja ka selle jõupingut-, algatuse peaks välja tooma, mida on tehtud selleks, et äh, leida lepitust naaberriikidega. tahaksin välja tuua, et selles mõttes oli meie jaoks tähtis ka toonitada Euroopa äh, voodina äh, Euroopa kursi lisandväärtust ja ma arvan, et seda lähenemist peaksime me toetama ning voodina autonoomia peaks ka pigem suurenema. kui et voodinale siin mingeid tõkkeid ette veeretatakse. soovin Serbiale palju edu OSCE eesistujana. tegemist on äh, väga tähtsa diplomaatilise lakmustestiga Serbia jaoks, selleks et näidata, milline on Serbia koht maailmas ja ka Euroopas. meie fraktsioon toetab kõiki kompromissettepanekuid ja soovitan siis ka raportööri need kõik sisse viia. aitäh, härra Vaigel ja härra, vabandust, nüüd proua Lunatšek, palun. Thank you, chair. aitäh. isegi kui ma olen Kosovo raportöör, minu variraportöör Igor Šoltes, palun, et ma nüüd asendaksin teda, nii et ma räägin oma fraktsiooni nimel ja mitte Kosovo raportöörina. aga ka mina Äh, mõlemad mütsid peas, siis äh, tänan raportööri David McAllisteri suurepärase koostöö eest ja ma leian, et resolutsiooni ettepanek koos nende kompromissettepanekutega on suurepäraseks aluseks äh, parlamendi toetusele Serbia integreerumisel Euroopa Liitu suur tänu ka selle eest, et olete väga palju roheliste muudatusettepanekuid sisse kirjutanud ja tõesti, resolutsioon näeb hea välja. keskenduksin mõningatele küsimustele, mis on osa kompromissidest, äh, mis on minu jaoks eriti tähtsad. kõigepealt see, mida enne Tanja Fajon mainis, nimelt äh, meediavabadus ja sõltumatus. me oleme näinud seal probleeme, äh, palk Balkani juurdlusvõrgustikele on siin äh, tehtud rünnakuid, nii et ma arvan, et siin on ka täiesti, äh, et me leiaksime sõnastuses meediasõltumatuse kohta. suur tänu ka härra McAllisterile, et ta on sisse kirjutanud äh, minu enda muudatusettepaneku, see on kompromissettepanekust üksteist, kus me Serbia ametiasutusi kutsume üles, et avalikustaks arhiivid Jugoslaavia rahvaarmee kohta selleks, et inimestel oleks võimalik teada, ähm, mis siis täpselt toimus. Ähm, see on tähtis ka teiste riikide jaoks. ja veel üks asi, mida ma hindan väga, nimelt Serbia on teinud ka vähe, seksuaalvähemuste õiguste osas edusamme eelmisel aastal toimus geiparaad, see oli rahumeelne üritus ja see on ka tõesti asi, mis vajaks äramärkimist selles raportis. ja viimane punkt. mul on hea meel, et raportöör on arvestanud ka selle küsimusega, mis puudutab Serbia valitsuse ja ametivõimude ähm, tegevust ähm, taastuvate energiaallikate osas, see on kõik väga tähtis selleks, et me kahe tuhande kaheksanda aasta eesmärgid saavutaksime. meie fraktsiooni jaoks ja kogu see on kogu see resolutsioon toetust väärt ja me eeldame, et hääletus homme kujuneb edukaks aitäh, proua Lunatšek ja nüüd saab sõna härra Castaldo. Grazie, presidente. Anche da parte mia non posso che esprim-. aitäh, aitäh, härra esimees. ka mina tänan äh, härra McAllisteri suurepäraselt tehtud äh, resolutsiooni eest, ta tõesti on arvestanud erinevate fraktsioonide märkustega ja üritanud sisse kirjutada võimalik palju muudatusettepanekuid. tulemus on suurepärane, tasakaalus ja väga selgelt tuleb välja, et äh, jah, on tehtud edusamme, aga sellegipoolest ei saa käed rüppes istuda, vaid tuleb ikka veel ära teha. ja ma leian, et äh, Serbia Euroopa kurss on väga tähtis ka selleks, et normaliseerida suhteid Kosovoga ja edasi arendada dialoogi Pristinaga, mida tuleb hoogustada, sest tõesti on veel probleeme, mis äh, eraldavad kahte riiki. tõesti, väga hea on, et ka proua Lunatšek ja äh, härra äh, McAllister peaksid selles küsimuses koostöös tegema. organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus on ka väga hea Äh, ja hästi siin välja toodud. kompromissettepanekud kaheksa ja üheksa, need on need kaks punkti, mida ma tahaksin veel kord välja tuua. on väga kahju, et siin on selgelt äh, hukka mõistetud see, et Venemaa küsimustes Serbia meid ei toeta aga see kriitika ei ole suunatud mitte sellele, et nad ei kohanda oma strateegiat meiega, vaid me ütleme, kui tähtis on see, et äh, kandidaatriikidel ja Euroopa Liidul oleks sarnased strateegiad. aga ma tahaksin siin lihtsalt tõstatada ka valikud sanktsioonide küsimuses, aga olgu. mul on hea meel, et äh, on arvestatud siin selle soovitusega et me vaatame, et Serbia võib Euroopa Liidu ja Venemaa vahel mängida ühenduslüli ja et ähm, kuna Serbia on OSCE eesistuja, siis võib-olla sellel ametipostil Serbia saab tõesti aidata ka seda kõike äh, positiivsemale kursile muudata, KIRS-i lahendamisel. järgmisena kolleeg Petir, palun. suur tänu, härra esimees härra McAllister on väga palju äh, energiat äh, investeerinud sellesse raportisse ja teinud seda suure entusiasmiga, aga äh, sellest dokumendist puudub väga oluline osa ning meie jaoks on see väga oluliseks takistuseks praegu Serbia teel Euroopasse. ning need on artiklid kaks ja kolm siin praegu, mis puudutab Äh, valitsusametnike jurisdiktsiooni äh, sõjakurjategijatega äh, ümberkäimisel ja menetlemisel. Need kaks artiklit peaksid olema tingimuseks selleks, et peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli läbirääkimisteks avada. nii et selle seadusega hakkas Serbia praegu käitima Äh, rahvusvahelise kriminaalkohtu asemikuna Haagis. Nad on viimastel aastatel juba hoidnud vangistuses äh, härra Velko Maritšit, kes äh, Horvaatia poolel sõdis ning seetõttu rikutakse ka Serbia ja Horvaatia vahelisi mitmeid kokkuleppeid. ning selle seaduse järgi on Serbial õigus kõikid teisi kodanikke kohtusse kaevata, see on rahvusvahelise õiguse vastane ning ma arvan, et te ei lubaks kolleegid, et teie kodanikke niimoodi koheldaks ja seetõttu on see ka täiesti arusaadav, et Horvaatia peab seda aktsepteerimatuks. samuti ei salli me, ei saa kannatada Serbia sekkumist Horvaatia siseasjadesse. seetõttu meie äh, fraktsiooni poolt olen ma teinud muudatusettepaneku, mis äh, kutsub äh, üles äh, selle artik-, seaduse artiklite kehtetuks tunnistamisele, nii et Serbia saab Euroopa teele tagasi asuda, mis on meie kõigi ühistes huvides. aga meie parlamendiliikmetena peame õigusriigi põhimõtteid kaitsma ning seetõttu ma kutsun teid kõiki üles meie muudatusettepanekuid toetama, mis nõuavad artiklite kaks ja kolm kehtetuks tunnistamist Serbia õiguses suur tänu, proua Petir, edasi annan äh, sõna kolleeg Pitsulale. suur aitäh, äh, härra esimees, kõigepealt ma tahaksin äh, kiita väga tõsist ja pühendunud tööd, mida härra Mikalister on teinud. tegemist on hetkega, mil ta on pööranud tähelepanu siis Serbia kas stagnatsioonile või edusammudele eh, selles raportis ning tal on see õnnestunud. nii nagu ma meie aruteludes juba mitu nädalat tagasi mainisin, siis Serbia progress Euroopa teel on väga oluline. tegemist on riigiga, mis objektiivselt eh, omab konkreetset vastutust eh, selleks, et Lääne-Balkani riikide head suhted säiliksid ning seda ka kandidaatriikidega. Serbia jaoks on ka väga suur võimalus tegelikult olla praegu aktiivne ning eh, seevõrra parandada ka oma eh, sisestruktuure ning panustada omalt poolt ka Lääne-Balkani riikide stabiilsusele tervikuna. Lääne-Balkan on piirkond, kus on suur poliitiline dünaamsus ja me peame ütlema, et loomulikult siin on teatud riskid, majanduslikud, ühiskondlikud ja julgeolekuriskid. mis puudutab inimõiguste järgimist, siis eh, inimõigused, eh, lakmustest on tavaliselt eh, erinevad vähemused riigis ja selles osas edusammud äh, tagaksid äh, ja panustaksid paremasse arusaamisesse Serbia ja tema naaberriikide vahel. Äh, samuti pean ma ütlema, et ükskõik milline riik, kellel on Euroopa Liiduga liitumise ambitsioon, ei pea mitte ainult akiid järgima ühtset välis- ja kaitsepoliitikat samuti. ja seetõttu me usume, et peatükk kolmkümmend üks avamine läbirääkimisteks saadaks väga õige signaali äh, praegusel hetkel, kui Euroopa Liit näeb, et teatud konkurents või väljakutsed Balkani riikides on. seetõttu me usume, et me saame üldiselt progressi tunnustada Euroopa Liiduga suheldes. suur aitäh, härra Pitsula, nüüd saab sõna järgmine kõneleja. kolleegom, ki so čestitali. Pederle ma olen nõus nende kolleegidega, kes tunnustasid härra raportööri, härra McAllisteri. see raport on väga hästi tasakaalus ja väga realistlik. mul on hea meel, et äh, autor on tahtnud raportit teha väga konkreetseks, lühidaks ja kahepoolsetes suhetes on tal olnud äh, konkreetne lähenemine. see raport on realistlikel alustel, see on mulle vastuvõetav ja ma ei läheks siin eh, üksikasjadesse. tahaksin aga omalt poolt mõned üldmärkused lisada. meil on probleem. vahel ütleme kahepoolsetes suhetes jaa, vahel ei. mõned hetked tagasi arutasime me siin teemat, kus me rääkisime kahepoolsetest suhetest ja selle raporti puhul samas me seda tegema ei hakka. niisiis, mina tahaksin, et meil oleks samasugune kriteerium, samasugused kriteeriumid äh, kõikide juhtumite puhul. ja äh, pööran härra äh, raportööri tähelepanu sellele. teine kommentaar puudutab siin lepitustegevust. see raport rõhutab seda, kui oluline on lepitus praegu Serbia ja Kosovo vahel. mina tahaksin näha siin seda lepituse temaatikat veidi laiemalt. see peaks olema, äh, kehtima kogu regioonile. muidugi on äh, naaberriikide vahel probleemid erinevad, aga kui me lepitusele ei rõhu, siis võivad juhtuda asjad, mida me üldse ei sooviks näha. ja seetõttu ma tahan öelda, et äh, ma olen Horvaatia kolleegide ettepaneku läbi lugenud, see puudutab muudatusettepanekut viiskümmend kaheksa, olen selles vaimus selle muudatusettepaneku läbi lugenud ja mõned meie kolleegid Horvaatiast räägivad sellest kui kahepoolsest probleemist, mina ei usu, et see päris niimoodi on. ma arvan, et tegemist on ka küsimusega, kus on vaja äh, lepitustegevust. aga ma tahaksin tunnutada Serbiat edusammude puhul ja et nad on Euroopa-meelsel teel. suur aitäh! ja seda kohe pridružujemo. proua Suisa, palun ma olen äh, liitumas kõikide nendega, kes on äh, kiitnud äh, härra McAllisteri väga hea sidusa lühida raporti eest. ta on, see on olnud eesmärgipärane tegevus ja tal on see väga edukalt välja tulnud. Nii nagu te kõik teate, siis Horvaatia delegatsioon on teinud mitmed muudatusettepanekud, täname kõiki neid, kes on panustanud ja et need on vastu võetud, aga ma arvan, et aruteluruumi veel on piisavalt eh, nende muudatusettepanekute osas, mis ei ole vastu võetud. sada kaks ja üheksakümmend kaheksa on sellised ettepanekud näiteks, ma arvan, et me peame seda temaatikat arutama edasi, et inimesed saaksid aru, milles asi. me ei kiida heaks Serbia positsiooni eh, mis puudutab eh, sõjakuritegusid üheksakümnendatel. mulle näib, et me peame neid asju edasi arutama. Need artiklid äh, kaks ja kolm seadusest, mida juba mainiti, on väga vastuolulised. meie jaoks on just dialoog väga hea töövorm, niisiis dialoogi tuleb igal juhul jätkata. Äh, tahaksin siin veel öelda midagi lisaks meie presidendi ametisse vannutamise tseremoonial oli kohal ka peaminister Vudic, väga hea samm oli see. meie uus president on juba kuulutanud välja mais riigivisiidi Serbiasse. meie jaoks on väga oluline kõike seda parlamendis ka arutada. me ei sooviks sellist äh, äh, olukorda, kus Horvaatia äh, delegatsioon tunneks ennast teisejärgulisena või teisejärgulise liikmesriigina tunneksime ennast äh, rõhutatud ju on, et liikmesriikide vahel ei ole mingisuguseid vahesid, ükskõik, kas tegemist on äh, Majandus- ja Rahaliidu liikme või Schengeni ala liikmega, ma arvan, et Horvaatiale peaks olema ka võrdsed tingimused. me tahame näha tulevikku suhetes Serbiaga, me tahame, et kõik oleks äh, edusamme tegemas, nii et kogu piirkond saaks Euroopa Liiduga liituda, nii et, äh, et see oleks selge, ütlesin selle ära. mis puudutab kahepoolseid äh, suhteid, siis äh, muudatusettepanekud on mõned siin selles osas vastu võetud, aga me tahame rõhutada, et kõikide kadunud isikute juhtumid tuleb selgitada välja, kõik kadunud ja teadmata kadunud isikud tuleb tuvastada ning ka kultuuriväärtuste tagastamine on üks oluline teema, jällegi vastuoluline teema veel siin on äh, piiriregioon äh, Donau ääres. me tahame, et äh, Horvaatia vähemuse äh, esindajad saaksid ka kandideerida äh, Serbia Peaassambleesse äh,. ma tahaksin veel kord rõhutada, et me ei taha, et keegi arvaks, nagu meie Horvaatia parlamendi liikmed äh, nüüd kuidagi survestame asju, et me tahame kuidagi takistada Serbia teed Euroopa Liidule, ei, mingil juhul ei ole see nii. me tahame hoopis aidata Serbiat läheneda Euroopa Liiduna, tahame ulatada abikäe ja ma olen kindel, et härra McAllister tahab sama rolli mängida ja seetõttu leiame me hea lahenduse kõikidele probleemidele, mis täna olemas on Horvaatia ja Slovaania vahel samuti, suur tänu. suur tänu, äh, proua Suitsa. Äh, annan nüüd äh, sõna järgmisele kõnele, ütleb härra esimees. First of all, thank. härra Teili, kõigepealt suur tänu, tahaksin tänada David McAllisteri selle suurepärase raporti eest, mis puudutab selle aasta eduaruannet Serbia osas ma arvan, et tema raportöörina on näidanud väga head avatust, eh, kuidas eh, käia ringi meie muudatusettepanekutega ning tema positiivne lähenemine meie muudatusettepanekutele on olnud. Eh, Ungari delegatsiooni osana tahaksin ma tänada teda selle eest, see on meie jaoks olnud väga oluline. ma arvan, et tähtis on ka see, et sellel raportil on nagu raportöör siin ütles varem, et tegemist on olnud väga hästi tasakaalus raportiga ning minu vaatenurgast ma ütleksin, et see tasakaal on saavutatud ühest küljest rõhutades Serbia pühendumust Euroopa teel edasi minna. ma arvan, et need positiivsed märkused, mis parlament on teinud, annavad äh, ka Serbia valitsusele äh, hoogu juurde selleks, et äh, sellel teel püsida. ning veel üks aspekt, mis minu jaoks isiklikult ja ka meie fraktsiooni jaoks oli väga tähtis, on see, et vähemuste õigustel on ka oma roll mängida selles raporti tekstis, eriti mis puudutab siin äh, kohalike omavalitsuste ja äh, riigi tasandil vähemuste esindatustesse. ma arvan, et need on kindlasti võtmeküsimused, mida siin ka on mainitud. ning ma arvan, et et me täname, me täname selle eest, et raportöör on kõiki neid äh, aspekte arvesse võtnud. ja veel üks asi lõpetuseks, ma arvan, et see raport tõestab seda, et Euroopa Liidu institutsioonide sees on Euroopa Parlament ehk Sergi, Serbia tugevaim partner teel Euroopa Liitu. suur tänu! Hvala lijepa kolega Deli. Suur tänu, kolleeg Deli. järgnevalt räägin ma siin parlamendi liikmena, ütleb härra esimees, aga enne kutsun üles äh, härra Morgit äh, komisjonist sõna võtma ning palun, et äh, viitaksite ka erinevate kolleegide siin sõnavõttudele ning palun selgitage ka komisjoni positsiooni ühtse kriminaaljurisdiktsiooni üle, mis on erinevates õigussüsteemides olemas, erinevates liikmesriikides ning see äh, üldise jurisdiktsiooni klausel, mille äh, Serbia on endale võtnud, äh, katab ainult endisi Jugoslaavia vabariike, on vastupidiselt õiguskindluse ning siseasjadesse mittesekkumise põhimõttele. ma loodan, et saame väga selge positsiooni komisjoni poolt nüüd kuulda. Uh, suur tänu, esimees. kõigepealt Äh, tahaksin äh, siin äh, kommenteerida ja mitte minnes tagasi oma esimese sõnavõtu juurde, aga ütleme, et me täname raportööri, jagame tema üldisi hinnanguid, mille on nii raportöör ise teinud kui ka meie komisjon siin. kui me vaatame üldiseid läbirääkimiste protsesse, siis järgmisel kuul peaks selguma seireraportite osa, avalikud hanked äh, peatükk viis kakskümmend, mis puudutab äh, tööstuspoliitikat ja ettevõtlust äh, ning hariduspoliitikat. Serbia peab nüüd tagama põhivaldkonnad, Kosovoga suhete rajamine ning õigusriigi põhimõtete järgimine Euroopa Liidu toetatud dialoog Serbia ja Kosovo vahel üheksandal veebruaril leidis aset kõneluste voor, see oli väga oluline ning see väga konkreetselt võimaldas eh, kohtusüsteemi ja õigusküsimuste eh, selgitamist. nüüd peavad mõlemad pooled aga eh, need kokkulepped, mis, millele jõuti, ka rakendama. kui piisavalt edusamme on nähtud, siis me saame kolmekümne viienda peatüki osas edasi vaadata, tegemist on peatükiga, mis läbirääkimiste normaliseerumist puudutab siinkohal tahaksin ma öelda, et me tervitame äh, seda, mis siin mainiti, äh, et peatükke tuleks avada kiiremini, kolmkümmend kaks on peatükk, mis on ka meie enda huvides avada, sellepärast et kolmekümne teine äh, peatükk finantskontroll aitaks meil tagada seda, et Euroopa Liidu tõukefonde Serbias kasutatakse ja hoitakse hea, hästi edasi, kakskümmend kolm ja kakskümmend neli tegevuskavad õigusriigi põhimõtete järgimiseks, need võtsime, äh, peatükid võiks ehk kahe tuhande viieteistkümnenda aasta teises osas avada. edasi läheksin selle küsimuse juurde, esimees, mille te just esitasite, ma arvan, et me ei tohiks nõudmisi äh, suurendada, me ei tohiks lisada selliseid nõudmisi, mis ei ole läbirääkimiste raamistikus äh, peatükkidena või Euroopa Liidu akiis olemas ja selles valguses esiteks arvan ma, et me toetame seda, et kahepoolsed küsimused tuleb läbi rääkida äh, äh, liitumisläbirääkimistel. ei, meie ütleme, et kahepoolsed äh, asjad tuleb ära klaarida, et need ei saaks takistada liitumisläbirääkimisi, aga seda tuleks teha kahepoolselt. oleme ka eelnevate liitumiste puhul seda toetanud samas aga saame me aru, et äh, suhete normaliseerumine Kosovo ja Serbia vahel on äh, selline teema, millel on lisadimensioon. Äh, nüüd edasi, tulles selle juurde, mis puudutab Serbia sõjakuritegude menetlemist, siin proua Zvige ja Peti ütlesid sama asja, et Serbia sõjakurjategijatega tegelemine on saanud tegelikult erinevaid soovitusi, peatükk kakskümmend kolm läbirääkimistel ka. komisjoni asi on tagada, et neid küsimusi ka konkreetselt puudutataks, aga ma tahaksin olla siin väga selge. meie vaatenurgast praegu kahekümne kolmanda peatüki tingimuslikkuse seadmine niimoodi, et Serbia peaks muutma omaenda seadust, Äh, samas see seadus on väga sarnane nendele, mida teistes liikmesriikides juba kasutatakse, näiteks Belgias, Tšehhi Vabariigis, Taanis, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Luksemburgis, äh, Hollandis, Hispaanias, Rootsis ja Ühendkuningriigis. Äh, kui Euroopa Liidu akii selles vallas puudub, siis me seaksime pretsedendi, mis on läbirääkimisi tõkestav Äh, samas, olles seda öelnud, arvan ma, et äh, uus eelnõu, mis kompromisse äh, muudatusettepanekus kaksteist on kirjas, aitab meil edasi minna, sellepärast et see rõhutab, kuivõrd oluline on äh, regionaalne lepitustegevus ja kõik, mis sellele panustaks, on positiivne samm edasi, aga ma arvan, et komisjon ei toeta seda ideed, et me muudame ära seda seadust nii, nagu see praegu on ja et me seame selle äh, peatükk kakskümmend kolm läbirääkimiste avamiseks äh, eeltingimuseks. edasi, äh, volinik Haan rõhutab, kuivõrd oluline on meediavabadus, see on põhiõigus ja võtmetingimus, mille üle läbirääkimisi ei peeta, see on võtmetingimuseks, et Euroopa Liidu teel jätkata saaks. aitäh! Thank you very much, Mr Mordiu, before suur tänu, härra Moji, enne kui annan sõna raportööle härra McAllisterile, pean ütlema, et kogu austuse juures ma siiski ootasin natuke paremat vastust Euroopa Komisjonilt. tõite näiteid, millel ei ole mitte mingisugust seost näilikult üldise sea-, ähm, jurisdiktsiooniga äh, mis siis äh, hõlmab kogu endist Jugoslaaviat, ei ole minu meelest piisav, et selgitada, mida üldiselt selle mõiste all äh, mõistetakse. nii et oleks hea, kui te tulevikus ei segaks äh, selliseid sarnaselt kõlavaid kui täiesti erinevaid termineid. ning arvan, et te peaksite võib-olla paremini veel tutvuma sellega, mida tähendab õiguskindlus rahvusvahelises õiguses ja mida tähendab äh, sekkumine teiste riikide suveräänsusesse, eriti kui räägime jurisdiktsioonist. nii et ma ei ole mitte sugugi rahul teie vastusega, sest see näitab, et Euroopa Komisjon ei ole selle teemaga põhjalikult tegelenud ja ei ole seda mõistnud. tegemist on aga põhimõttelise küsimusega, mis puudutab rahvusvahelist õigust, mis äh, puudutab äh, Äh, õiglust ja see on väga tihedalt seotud Euroopa õigustikuga. see teema puudutab paraku küll ainult Sloveeniat ja Horvaatiat, mitte teisi liikmesriike, aga meile on see äärmiselt oluline ja nüüd annan sõna Davidile, keda ma õnnitlen muuseas väga hea raporti puhul, ma leian, et see on hea näide äh, väga hästi tehtud tööst samuti on mul hea meel, et äh, on leitud mitmeid kompromisse, mis väljendavad äh, seda sõnumit, äh, mida kolleegid soovisid väljendada. palun. suur tänu, suur tänu kõigile teie panusest, ma arvan, et meil oli väga huvitav arutelu. ja kuna mulle esitati ka konkreetseid küsimusi, siis teen väga lühidalt. mina püüdsin sisse võtta nii palju muudatusettepanekuid kui võimalik. samas püüdsin jätta resolutsiooni nii selgeks, lühidaks ja täpseks kui võimalik, sest äh, ma tahtsin tõesti, et siin leiaks, äh, et seda loeksid äh, võimalikult paljud inimesed, kes on teemast huvitatud ka järgmisel aastal koostame samasuguse raporti, ärgem unustagem, et komisjon alustab äh, märtsi alguses tööd oma kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eduaruande äh, koha, kohta. mis puudutab põhjenduspunkte, mis puudutab õiguslikke küsimusi, siis ilmselgelt siin on seda erinevaid seisukohti. ning peame seda tulevikus meeles pidama. ja tahaksin lõpetuseks öelda, et loodan, et kahe tuhande viieteistkümnes aasta on otsustav aasta Serbia väga pikal teel Euroopa Liidu poole. jällegi arvan, et oleks hea signaal avada esimene peatükk või esimesed peatükid ehk siis peatükid kakskümmend kolm, kakskümmend neli aga me teame kõik, et ka peatükk kolmkümmend viis äh, vajaks hilisemas äh, etapis äh, avamist ning veebruaris juba tehti ka esimesi samme selles suunas, kui toimus kõrgetasemeline dialoog proua Mogherini, härra Mustafa ja härra Puhtšitši vahel siin Brüsselis. kuid küsimus, millal, kui ja kuidas ja millised peatükid tuleks avada, sellele peavad otsustama liikmesriigid, kuid loodan, et äh, see raport aitab äh, sellele kaasa, et Serbia jätkaks oma teed Euroopa Liidu poole ja suur tänu veel kord. aitäh, David, sellega saame lõpetada arutelu kaheksanda päevakorrapunkti üle ning lähme üheksanda päevakorrapunkti juurde. soovitused Euroopa Komisjonile Atlandi-ülese kaubanduse investeerimispartnerluse läbirääkimisteks. kas härra Prokk tuleb? tundub, et meie esimeest ei ole kohal. nii et jätkan arutelu juhtimist. me arutame enda raportit mis puudutab äh, Atlandi-üles kaubanduse investeerimispartnerlust ja ma ilmselt ei liialda, kui ütlen, et TTIP on äh, suurim areng Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide äh, suhetes viimaste aastate jooksul. sellise lepingu majanduslikud eelised ja ka selle võimalused, mis puudutab rahvusvahelisel kaubandusreeglite Äh, kehtestamist on väga oluline. samas on avalikkuse tähelepanu olnud väga suur, on toodud välja mitmeid kahtlusi, mis puudutab näiteks läbipaistvuse puudumist ja neid etteheiteid on tehtud ka meie kui Euroopa Parlamendi liikmete suhtes. samuti on kardetud negatiivseid mõju Euroopa äh, tervise ja ohutusnõuetele, mis on meile väga olulised kuid meie väliskomisjoni ülesanne on tuua sisse välismõõde. kaubandusläbirääkimistel on alati oht, et üksikajalistes aruteludes tollide ja eeskirjade üle kaotatakse silmist laiem pilt. see kokkulepe ei puuduta mitte ainult paariprotsendilist kulude vähendamist, ühes kohas ja standardite lihtsustamist mujal, vaid see on oluline, et hõlbustada Atlandi-üleseid suhteid ja tugevdada sidemeid meie kõige olulisema välispartneriga. ja just äh, laiem välismõõde on see, millest peaksime äh, teavitama oma Inda kolleege. nüüd annaksingi sõna raportöörile härra Milan Monile, kes on ette valmistanud Ahveti arvamuse. palun, härra Milan Mon aitäh, eesistuja. püüan teha lühidalt ka arvamuse tekst lühike, nagu ta ka olema pidi ja ma loodan, et on ka selge. ma nõustun sellega, mida ütlesite, meil ei olnud muud valikut, kui keskenduda neile aspektidele, mis on afeti pädevuses. TTIP-i leping on ju väga laia põhjaline ning mina tahtsin piirduda ainult mõnede aspektidega. nagu te teate, siis äh, Ameerika Ühendriigid on Euroopa Liidu kõige olulisem kaubanduspartner ning äh, siin ei ole tegemist mitte ainult kaubanduslepinguga, vaid see tugevdab üleüldiselt Atlandi üleseid suhteid. üks oluline aspekt, kõik on ju teadlikud sellest, et äh, Ameerika Ühendriigid äh, parajasti orienteeruvad äh, mingil määral ümber Vaikse ookeani riikide poole. ja eriti seda arvesse võttes on oluline, et Euroopa Liit sõlmiks niivõrd ambitsioonika lepingu Ameerika Ühendriikidega. edasi see leping ei ole mitte ainult kahepoolne leping, vaid me räägime siin kahest liitlasest, Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit, kes on väga olulised äh, maailma areenil. ning äh, sellepärast on need eeskirjad ja normid, mille me siin kehtestame, olulised mitte ainult meile, vaid neil on tõenäoliselt ka ülemaailmsed mõjud. see tuleks äh, siin ka esile tuua. nagu öeldud, me ei räägi siin ainult kahepoolsetest suhetest. TTIP-iga luuakse uus suurem majandusruum Ameerika Ühendriigil on juba Kanada, Mehhiko, Kolumbia ja Tšiiliga vabakaubanduslepingud ja ka meil on äh, ka vabakaubandusleping Kanadaga, me üritame süvendada vabakaubanduslepingut Mehhikoga, püüame pöörduda ka Kolumbia, Peruu, Tšiili, teiste Ladina-Ameerika riikide poole, nendega on meil vabakaubanduslepingud, mida soovime uuendada. nii et TTIP võib luua tohutu suure majandusruumi meie ähm, partneritega. edasi, energiaküsimus. Euroopa Liit vajab energiavarustust väljaspoolt, nii et ähm, me räägime siin välise energiapoliitikast, me oleme tihtipeale oma komisjonis ka sellest rääkinud ja koostanud raporteid, mis toovad välja energia välismõõtme ning äh, ka sellele teemale soovisin oma arvamuses keskenduda. TTIP võiks tähendada, et teil ei ole enam vaja äh, litsentse gaasitarneteks äh, USA ja Euroopa vahel, nagu te teate, siis praegu toimuvad ka ähm, arutelud nafta eksportide üle edasi, institutsioonide vahelised suhted on äärmiselt olulised. reguleerivad äh, ametiasutused äh, ning komisjon peavad siin ka omavahel koordineerima ning meie oma komisjonis ja ka Atlandi-üleses äh, õigusloomelises dialoogis peame, peame me samuti oma seisukohti tugevalt esindama, meil on vaja tugevdada koostööd erinevate äh, reguleerivate asutuste vahel, ühelt poolt siis Euroopa Komisjon ja teiselt poolt äh, Ameerika Ühendriikide vastavad äh, asutused. peame mõtlema sellele, kuidas me saame neid suhteid veelgi süvendada ning kui on loodud see tohutu suur majandusruum Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel, siis võiksime rääkida, mõelda ka poliitilisele kokkuleppele. Atlandi ülene partnerluslepe võib-olla, varasemates raportites on ka seda mainitud ja ma usun, et kui me püüdleme majandusruumi poole, mis muutub üha integreeritumaks, mille raames me üha rohkem läheneme üksteisele, siis järgmine samm olekski poliitilisem ja ambitsioonikam lepe, selline lepe, mida praegu veel ei eksisteeri. arvamuses viidatakse ka ühele olulisele punktile, mida mainis ka härra Plenkovitš, nimelt läbipaistvus me nägime läbirääkimiste käigus, et et paljude meelest ei olnud äh, need piisavalt läbipaistvad. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et Euroopa Komisjon on äh, möödunud kuude jooksul ka mitmeid edusamme teinud, on suurem läbipaistvus, mis puudutab äh, läbirääkimismandaate, te kõik teate seda, nii et need on olulised sammud suurema läbipaistvuse suunas. tervitame seda ning seda mainitakse ka arvamuses kolleegid ilmselt teavad seda, aga mulle meenus, et TTIP-i leping ja härra Lange äh, raport äh, intekomisjonis selle, selle kohta äh, vist koostatakse lausa neliteist või viisteist arvamust peaaegu kõigist komisjonidest ja sellepärast ma püüdsin piirduda ainult kõige olulisemate aspektidega ning kõik teemad, mida ma ei maininud, need kindlasti tuuakse välja kõigis neis teistes arvamustes, mille koostavad teised komisjonid. ja sellepärast mul ei ole muidugi ka just eriti palju ruumi ja sellepärast püüdsin ka piirduda ainult kõige olulisemate aspektidega ma loodan, see täiendab äh, ka härra Lange tehtud tööd, me tahame ju ähm, lisandväärtust lisada oma arvamusega äh, ning ootan huviga teie ettepanekuid. aitäh! Thank you very much! suur tänu, härra Milamon ja nüüd annan sõna variraportöörile. Žilbernion, palun, sotsiaaldemokraadil. Äh, aitäh, esimees! kallis kolleeg, lugupeetud raportöör, tahaksin teid tänada eh, tehtud töö eest, eh, selle resolutsiooni eelnõu eest. Eh, selline partnerlus Euroopa Liidu ja USA vahel on loomulikult geopoliitiliselt väga oluline. selline kokkulepe võiks kujundada Äh, ka maailma kõige suurema kaubandusruumi, ruumi kujundamist ja selles mõttes ongi meie välisasjade komisjoni arvamus samuti oluline, nagu raportöör juba ütles, äh, peaksime me keskenduma äh, just nimelt välispoliitikaga seotud aspektidele TTIP-is selleks, et me peame arvestama sellega, et ka teised komisjonid koostavad oma arvamuse, INTA komisjon on siin põhikomisjon Ehm, niisiis me peaksime keskenduma siin rapor-, äh, arvamuses tõesti sellele, mis puudutab otseselt meid, äh, me peaksime tegelema sellega, mis on Ahveti komisjoni pädevuses. ning äh, mul on mitmeid märke, märkusi selle resolutsiooni kohta, siin ei viidata ühele väga olulisele teemale, mille kohta me oleme siin äh, Äh, ABT komisjonis äh, koostanud ka resolutsiooni. Äh, me ei räägi siin näiteks arbitraažist, see aga tuleks meie resolutsiooni sisse panna. samuti ma, ma ei ole nii optimistlik nagu raportöör selles osas, mis puudutab selle lepingu positiivset mõju. komisjon näeb ette, et Euroopa SKT kasvab null koma viis protsenti Ehm, mõned äh, alternatiivsete hinnangute kohaselt, äh, näiteks nende ülikooli hinnangu kohaselt meie majandus äh, pigem tõmbub kokku, nii et, et me ei peaks üle hindama seda, mida see TTIP-i leping meie majandusele annab. ma olen nõus raportiga selles osas, et jõupingutusi läbipaistvuse osas on tehtud Äh, ombudsman äh, proua Reili ütles jaanuaris kaks tuhat viisteist, et äh, aga, et on vaja veel rohkem edusamme ja nagu proua Oreiligi, nii leian ka mina, et peaks parandama avalikkuse juurdepääsu nendele läbirääkimistele, mis komisjoni juhtimisel peetakse ja samuti tuleks vaja anda läbipaistvust selles osas, kuidas toimib komisjon ja kuidas toimivad lobistid Eh, jah, loomulikult on vaja teatud konfidentsiaalsust selleks, et tõhusalt läbirääkimisi USA pidada, aga samas Ameerika pool on avaldanud teatud, eh, et see, et Ameerika pool ei luba avaldada teatud eh, läbirääkimisdokumente, ei ole põhjus, miks neid peaks Euroopa avalikkuse eest varjama. Euroopa kodanikel peaks Äh, olema õigus nendele dokumentidele ja kui neil seda ei ole, siis see keeldumine peab olema ainult alati põhjendatud ja rajanema kindlatel reeglitel, nii et, et sotsiaaldemokraatide nimel kavatsen selles vaimus esitada ka muudatusettepanekud äh, sellele raportile ja kavatsen teha äh, tõesti kiiret koostööd variraportööridega selleks, et me leiaksime võimalikult hea kompromissi, tänan tähelepanu eest. aitäh, härra Barnier ja nüüd annan sõna Charles Stanokile kes on SR e fraktsiooni valiraportöör. aitäh, esimees, tahaksin samuti avaldada tänu sõbrale ja kolleegile härra Milan Munnile selle suurepärase äh, lühida ja asjakohase arvamuse eest, see kõlab kui muusika ECR fraktsiooni kõrvadele äh, äh, see suhted Euroopa Liidu ja USA Äh, peavad rajanema võrdsetel alustel, see on väga oluline strateegiliselt, majanduslikult ja poliitiliselt nii minu äh, fraktsioonile kui minu kodumaale iseäranis. ma ei ole nõus Prantsusmaa sotsiaaldemokraadidega, kes just sõna võtsid, on äh, metodoloogiliselt läbi, hästi läbimõeldud uuringud, mis näitavad, et Ühendkuningriigi SKT-st TTIP-i lepingu tagajärjel võiks äh, Äh, äh, olla võrdne selle summaga, mida meie maksame selleks, et Euroopa Liidu liikmed olla. nii et, et mina suhtun äh, selle lepingu tagajärgedesse palju positiivsemalt, sellest lepingust oleks väga palju kasu Euroopa Liidu majandusele, just nimelt majandusseisaku ajal, iseäranis euroalal jah, Ühendkuningriigil läheb üsna hästi, aga euroalas on majandus seiskunud, nii et, et ma arvan, et meil on seda tõuget vaja ja meil on vaja ennast veelgi tihedamalt siduda õitsval järjel oleva USA turuga. USA äh, läheb meil eest ära ja ilmselt äh, Äh, jääb äh, järgmiseks aastakümneks majanduskasvu juhtivaks jõuks, nii et, et on äärmiselt oluline, et me selle kokkuleppe sõlmime ja läheksime äh, kaugemale USA-st ka Transvahemere suhetele, me sõlmiksime suhted Kolumbia, Peruu, Tšiili ja Mehhikoga ja ka teisel pool vahe, Vaikset ookeani asuvate riikidega nagu Jaapan ja nõnda edasi. see oleks tõesti ilus unelm ja mina ja minu erakonna liikmed, kes me soovime Euroopa Liidus jääda, liikmeteks jääda, meie jaoks on äärmiselt oluline, et selline alternatiivne äh, kontseptsioon, äh, paljud euroskeptikud minu kodumaal räägivad sellisest anglo kontseptsioonist, aga oleks väga hea, kui me suudaksime sellele pakkuda mingi alternatiivi äh, ja ma äh,, äh, nemad usuvad, et meil õnnestub äkki luua mingi rahvaste ühendus USA-ga, mina isiklikult arvan, et USA-le meeldiks, et me jääksime Euroopa Liitu Äh, samu äh, olen ma selle vastu, et siin igas, äh, igati hirmustatakse selle lepinguga ja räägitakse sellest, kuidas arbitraaž hakkab rikkuma meie teenuseid ja õõnestab meie sotsiaalteenuseid ja mida iganes. selline arbitraaž on sees juba paljudes Euroopa Liidu kaubanduslepingutes ja need on tõesti õigusriigi põhimõtetel ja kainel mõistusel rajanevad kokkulepped, mis võimaldavad lahendada lahendada siis lepingu rikkumisest tulevaid probleeme, nii et, et mina igatahes pooldan selliste vaidluste lahendamise mehhanismi ja jah, võib-olla ma olen härra Miljan Mooniga nõus, et võib-olla meil on vaja ka sellist strateegilist äh, dokumenti äh, geopoliitiliste kaalutlustega, nagu meil on olemas näiteks Kanada ja teistega. nii et, et äh, ma arvan, et see leping tähistab tugevamate suhete algust USA-ga, kes on meie lähim partner ning maailma suurim äh, oma äh, äh, äh, majandusega demokraatlik riik, aitäh! aitäh, Charles! ja nüüd proua Šaak ALDE fraktsioonist, palun! aitäh, esimees, aitäh härra Millan Monile selle suurepärase eelnõu eest inimesena, kes kogu aeg TTIP-i lepinguga tegeleb Inta komisjonis, olen ma üsna tänulik selle eest, et te olete keskendunud sellistele teemadele, mis TTIP-i aruteludes tihtipeale välja jäävad, see on nimelt geopoliitiline ja globaalne kontekst. Teie eelnõu tekstist on selge, et kui me soovime et Euroopa energiatarneallikad muutuvad, siis Äh, seda ei saa võib-olla koheselt mõõta eurodes, ähm, aga kindlasti oleks mõju väga suur, kui me ei sõltuks enam sellistest riikidest nagu Venemaa või Saudi Araabia. veel üks äh, oluline punkt, mille kohta ma ilmselt esitan ka muudatusettepaneku, on see, et äh, meie Euroopa Liit ja, ja USA oleme juba sõlminud äh, kaubanduslepinguid teiste partneritega, äh, mida see TTIP-i sõlmimine mõjutab. nii et, et äh, oluline on, et me leiaksime viisi, kuidas kaasata riigid nagu Türgi ja Mehhiko selleks, et need riigid saaksid väljendada oma muresid, kuna neid mõjutab näiteks tolliliit. minu arvates on samuti oluline märkida, et me leiame, et äh, mitmepoolsed kaubanduslepingud on ideaalseks formaadiks ja me loodame, et äh, see on äh, stardipakuks paljudele teistele sarnastele lepingutele, sellepärast et meil oleks vaja neid lepinguid mitte ainult USA-ga, vaid ka teiste riikidega, meil on vaja edendada arengut läbi reeglitepõhise kaubanduse, sellest saaksid kasu inimesed kogu maailmas. sellega ma lõpetan ning Äh, olen valmis tegema koostööd raportööriga selleks, et see äh, arvamus TTIP-i kohta tõesti keskelduks geopoliitilistele aspektidele, mille tähtsust ei saa alahinnata ja ma arvan, et meil on juba väga palju teisi komisjone, mis TTIP-i teiste aspektidega tegelevad ja seetõttu ma leian, et äh, meil ei ole võimalik hakata siin seda vaidluste lahendamise süsteemi, arbitraažisüsteemi ahvetis arutama. aitäh ja nüüd annan sõna Äh, kolleeg Melanchonile, palun. aitäh, esimees. aitäh raportöörile äh, nende entusiastlike ettepanekute eest, kuigi äh, ma ei ole nendega nõus mul on kahju, et meie komisjon ei Äh, äh, räägi nendest meetoditest, mida USA kasutab meie saatkondade vastu ja üldse sellest, kuidas komisjon nende läbirääkimiste käigus on käitunud Äh, läbipaistvus ning Euroopa äh, kodanike äh, osalus on väga oluline. väga paljud inimesed on alla kirjutanud kodanike petitsioonile, mille komisjon on tagasi lükanud. samuti on tuhanded inimesed siis osalenud komisjoni poolt käivitatavates konsultatsioonides, mis puudutasid arbitraaži ja enamiku suhtumine sellesse arbitraaži oli negatiivne, aga komisjon oli nende, lükkas nende seisukohad lihtsalt tagasi ja e, e, siin tekstis e, ei räägita küll otseselt arbitraaži tribunaalidest, aga need arbitraažitribunaalid muudavad jõudude vahekorda, sellepärast et äh, Äh, nad äh, panevad äh, kõrgemale kohale just investorid ja ettevõtted ja mitte kodanikud. niimoodi muudetakse täielikult rahvusvahelist õiguskorda, sellepärast et sellest korrast saavad saada kasu hargmaised ettevõtted, neil pole vahet, kust nad oma vaidlusi lahendavad, nii et, et kannatavad siin kodanikud siin dokumendis keskendutakse just geopoliitilistele asjadele Eh, ja eh, räägitakse ka selleks, et me peaksime eh, sõlmima sellise trans-, Vaikse ookeani kokkuleppe. minu arvates see ettepanek ei ole väga selge, jah, ma usun, et selline kokkulepe kunagi sõlmitakse ja iseäranis see sõnastus, mida välja pakutakse, me Eh, ei saa lihtsalt sellest eh, kokkuleppest Ameerika Ühendriikidega teha eeskuju kõigile teistele kokkulepetele. Eh, me ei saa sellisel moel hakata saavutama seda, mida meil Maailma Kaubandusorganisatsiooni kaudu ei olnud võimalik saavutada ning kui te räägite, et USA on meie suur strateegiline partner, jah, te viitate kaubanduslikule tõsiasjale ja sellele ma ei vaidle vastu, aga igatahes mina olen mures olukorra pärast, sellepärast et äh, USA äh, võim on äh, alla käimas, nii et, et võib-olla peaks otsima alternatiivseid liitne, uusi suhteid näiteks Hiinaga, miks mitte ka Venemaaga. ja mina ei usu üleüldse, et selliste turgude avamine, mis meie tööstused otsesesse konkurentsi viib Äh, aitaks kuidagi äh, kaasa meie tootmise arendamisele, otse vastupidi, see konkurents ammendab kõige nõrgemad äh, ja ja seega me ei saa enam kinni pidada ka keskkonnanormidest ja muust, nii et, et ma arvan, et me on vale öelda, et me lihtsalt minnes Ameerika turgudele oma majanduse potentsiaali parandame, see Eh, sellega, sellega ma nõus ei ole. Eh, eh, ma lõpetaksin öeldes, et loomulikult ma suhtun sõbralikult Kreeka valitsusele, kes on juba pannud veto selle lepingu sõlmimisele, sest et see on halb mitte üksnes Euroopale, vaid kogu inimkonnale ja tsivilisatsioonile. aitäh! Äh, saime teie seisukohast aru äh, ning äh, annan nüüd sõna härra Messerisile, siis härra Castaldo, härra Breda, härra Paltsiitis ja lõpetuseks veel härra Milan Moln ja ma paluksin, et te natukene peeksite kinni ka kõneajast, sellepärast et tõlgid jäävad siia veel vaid paariks minutiks. härra Messerich aitäh, esimees, ja tahaksin samuti tänada raportööri koostatud arvamuse, see on tõesti lühike ja asjakohane ning eh, oluline on, et meie komisjon tõesti keskelduks eh, globaalsele mõjule ja geopoliitilisele mõjule, mis sellel leppel on. sellele vaatamata tahaksin eh, öelda, et rohelised suhtuvad sellesse leppesse siiski vähem entusiastlikult kui ECR-i äh, kolleegid, mis on, äh, on poliitilisi jõude ja majandusteadlasi, kes äh, ei näe selles lepingus mingit imerohtu, universaalne vabakaubandus ei lahenda mingeid probleeme, aga noh, me oleme mm, teiega lihtsalt eriarva-, arvamusel ja meil ei õnnestu ilmselt siin kiiresti kokkulepet saavutada. aga meie sotsiaaldemokraadist kolleeg ütles, et et kuigi praegused komisjoni kokkulepped läbipaistvuse osas on äh, minemas õiges suunas, aga selleks, sellele vaatamata oleks vaja rohkem tähele läbipaistvust, minu arvates kolleeg liialdab, mina äh, tulen äh, liikmesriigist, kus riigi tasandil mingit läbipaistvust ei ole kodanike juurdepääs neid läbirääkimisi puudutavale infole on midagi sellist, mis isegi minu liikmesriigis on äh, täiesti olematu, nii et, et jah, äh, Inta komisjoni jaoks võib see olla tõesti väga oluline leping, aga meie komisjoni äh, seisukohast ma pean ütlema, et mitte ainult väiksem ühisnimetaja tervishoiu ja ohutusstandardite vallas ja üldse igasuguses regulatoorses koostööl pole siin kaalul äh, vaid igasugune standardite langetamine on oluliseks ohuks äh, kogu majandusele, igasugune standardite langetamine võib mõjuda kahjulikult paljudele Euroopa kodanikele ja lubage meelde tuletada, äh, ma tean, et teil ei ole küll seda vaja meelde tuletada, aga Euroopa aluslepingutes on kirjas ettevaatuspõhimõte, samas USA seadustes sellist põhimõtet kirjas ei ole ja sellega me peame arvestama, aga ma olen nõus, et selle küsimusega peab tegelema põhiliselt Inta komisjon, aitäh! aitäh. härra Castaldo, äh, palun. Äh, jah, ega ma nüüd nii palju siin ka täna rääkinud ei ole. Äh, ma tahaksin tänada raportööri, ma saan aru, et tuleb teha lühidalt ning ja ma tõesti olen tänulik selle eest, mis siia arvamusse sisse on pandud aga tegemist on sellise äh, väga põhja, põhilise fundamentaalse lepinguga, mis on lausa pretsedenditu mm, ning äh, tahaksin veel kord äh, väljendada tõsist kahtlust selle lepinguga seoses, seda ka üsna tõsiselt kritiseerida. näib, et TTIP on mõeldud toetamaks just suurettevõtteid Äh, suuri äh, USA hargmaiseid ettevõtteid ja ma ei usu, et sellest on palju kasu minu kodumaal Itaalias asuvatele VKE-dele või teistele Euroopa VKE-dele. meile räägitakse, et äh, selle lepingu mõte on anda asjale poliitiline mõõde, aga minu arvates tuleb pöörata tähelepanu ka inimõiguste küsimustele ning mitte üksnes Eh, rääkida varasematest probleemidest eh, luure keskagentuuri piinamisjuhtumitega ja nõnda edasi. ning eh, ka surmanuhtlust ju mitmetes USA osariikides endiselt kohaldatakse. meie seda karistusviisi ju ei toeta ning mina isiklikult ei usu, et kildagaas oleks äh, tõsiseltvõetav alternatiiv. Äh, vaadake kas või seda, kuivõrd kallis on sellist päritolu gaas. Äh, selle gaasi kaevandamine tekitab keskkonnale suurt kahju me viitasime siin ka vaidluste lahendamise süsteemile ja mitte ainult juriidilistele tagajärgedele, vaid ka poliitilistele tagajärgedele, mis sellel on. Äh, kindlasti äh, mõjutab see asjaomaste riikide võimu ja, ja suuri äh, korporatsioone. me soovime, et meil oleksid korralikud keskkonnakaitsestandardid ja tarbijakaitsestandardid, mis on selle lepingu osaks, täpselt nii, nagu nad on meil teistes lepingutes ning äh, punkt kuus, ma arvan, et äh, meil on vaja väga selgeid ja, ja ligipääsevat infot kodanikeühiskonna jaoks ja kodanikeühiskonnal peaks olema võimalus äh, olla sellesse protsessi kaasatud, inimesed peaksid enne hääletamist siiski suutma endale tea-, arvamuse muuta. ja nüüd saab sõna härra Preda, ma teen väga lühidalt. rahvapartei nimel tahaksin kaitsta meie kolleegi Milan Muni eh, poolt esitatud seisukohta eh, eh, loomulikult on sellel lepingul ja nendel läbirääkimistel positiivne mõju. nüüd erinevalt sellest, mida ütlesid sotsialistid ja kommunistid, mina leian, et läbipaistvus on olemas ning eh, ei ole vaja siin pidada eh, läbirääkimisi televisiooni vahendusel. Eh, siin ikkagi peavad olema mingid piirid ja nende piiridega tuleb leppida, nii nagu härra Miljan Moll juba ütleski, me peaksime selles arvamuses keskenduma just nimelt välis, asjade välispoliitilisele külje, küljele ja mitte tegelema nendega, millega tegelevad, nende asjadega, millega tegelevad teised komisjonid. aitäh ja ja härra Paltsiitis viimasena. aitäh! esimees, tahaksin tänada raportööri ja variraportööre selle eest, et nad selle väga keerulise dokumendi ette valmistasid. täna me näeme, et jõudude vahekorrad võivad muutuda ja me peame võib-olla Äh, kirjutama sellele leppele alla mitte ainult majanduslikult, vaid ka poliitiliselt väga erinevas kontekstis. Äh, mõned inimesed ütlesid, et äh, sellest lepingust paljud liikmesriigid kasu ei saa, aga minu liikmesriigi ja paljude Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriikide jaoks leping on oluline, sest see tagab meie julgeoleku ning hoiab ära sõjaohu. olukord on muutunud ning me Äh, saa lihtsalt äh, loota, et meie demokraatlik süsteem püsib igavesti. me võime seista silmitsi välismaailma agressiooniga, asjad võivad muutuda mina äh, toetan raportööri mõtet, et tulevikus selline lepe Äh, võiks viia ka poliitilise kokkuleppeni, me peame aru saama, et praegune poliitiline olukord on väga keeruline, tegemist on väga suure lepinguga, äh, aga ma loodan, et äh, paari aasta pärast on meil võimalus seda lepet parandada ning parandada ka meie suhteid maailma ühe kõige suurema turuga. aitäh ja nüüd lühidalt Äh, saab sõna ka äh, kolleeg välisteenistusest äh, ja ka palun siis keskenduge kõige olulisemale. jah, aitäh, esimees, ma teen tõesti väga lühidalt, tahaksin öelda, et me tervitame võimalust saada ülevaade sellest, mida parlament selles olulises küsimuses arvab me oleme nõus sellega, et TTIP on palju rohkem äh, kui äh, lihtsalt vabakaubandusleping, see on oluline strateegiliselt nii Euroopa Liidule kui ka USA-le ning see on ka võimaluseks äh, majandust ja poliitikat mõjutada, kui jõudude tasakaal muutub. ma arvan, et see on võimalus tugevdada strateegilist partnerlust USA-ga, arvestades meie tugevaid julgeolekualaseid ja poliitilisi sidemeid ja TTIP tõesti eh, loob võimaluse oma väärtusi levitada kogu maailmas, toetada Euroopa standardeid, Euroopa väärtusi, eh, viidati sellele, et eh, ülemaailmsete kaubandusreeglite kehtestamine on selle leppe üks tulemus ning äh, Eh, see tuleks sidutama ka laiema kaubanduse liberaliseerimise tegevuskavaga, see juba tegelikult ongi osaks arengukavast, millega me kõik nõus oleme. ning lõpetuseks eh, panus kaubanduse suurendamise teiste partneritega eh, ülemaailmse kaubanduse edendamisele on sellest lepingust ka kasu see geopoliitiline mõnu, mõju, seda tuleb tõesti väga hästi kontrollida, sellele on paljud viitanud, me oleme sellega nõus, eriti mis puudutab kolmandaid riike, Mehhiko, Türgi, Äh, regionaalsed organisatsioonid nagu EFTA, aga aga arenguriikidele tuleb, on sellel lepingul mõju ja selleks, et TTIP saaks olla edukas, äh, peab sellele lähenema koostöö ja äh, kaasamise vaimus ja seda ei tohi näha, kui olla kellegi, kui lepingud kellegi vastu ning lõpetuseks energeetika küsimus, me oleme nõus, et tegemist on tõesti olulise aspektiga, Äh, mitte ainult sellepärast, et äh, siin on äh, juttu kaubandusest, vaid ka kaubanduseeskirjadest. me saame energiakaubanduse reegleid muuta ja see mõjutab meie energiavarustuskindlust, aitäh! aitäh, et tegite nii lühidalt ja nüüd annan sõna meie kolleegile Milan Moonile, et ta arutelu kokku võtaks, palun. aitäh, esimees. vastaksin lühidalt nendele Äh, küsimustele, mis esitati, tahaksin kõiki kolleege tänada, aga ma äh, üksikasjades eriti ei lasku. Äh, minu arvates on täiesti õige, esimees, et te keskendusite just selle asja välispoliitilistele aspektidele. nüüd vaidluste lahendamise süsteem. ma tahaksin öelda selle kohta nii palju, et et äh, laen, Laineni raportis on selle kohta tervelt neli punkti. ja äh, tegelikult välisinvesteeringud ei ole meie komisjoni pädevuses, need on INTA äh, pädevuses, kui me räägime näiteks investorite kaitsest või millest midagi ja vastuseks härra Melanchonile tahaksin öelda, et ta peaks oma argumentides selguse majja looma Äh, arbitratsioon oli justkui see viimane äh, väljapääs ning meie äh, räägime praegu siin suhetest riikide vahel, kas me kutsume seda arbitraažiks või läbirääkimisteks, aga jutt käib vaidluste lahendamisest. jah ma ei ole teiega täiesti nõus, et, et see asi on ainult seotud rahvusvahelise õigusega. kui äh, mina, mina rääkisin arbitratsioonist rohkem kui kaubandusvaidluste lahendamise viis, äh, ettevõtete vaheliste vaidluste lahendamine viis tuhande üheksasaja kuuekümnendatest aastatest alates, seega rohkem kui viiskümmend aastat on äh, meil äh, kehtinud teatud rahvusvahelise äh, kord või süsteem ja jutt käib umbes kolme tuhandest ülemaailmsest investeeringute kaitseleppest, meil neid Euroopas on tuhat nelisada ning väga paljud nendest lähtuvad just nimelt vaidluste lahendamisest selliselt, nagu meie siin ligemale Eh, kakssada vaidlust on meil siin ja eh, kakssada kolmsada vaidlust ning eh, millesse meie riikide ettevõtted on segatud ja ma arvan, et seda arbitraaži küsimust ei tohi lihtsalt ülearu suureks puhuda. loomulikult on siin äh, kojas äh, teatud väljakujunenud seisukohad ja mõned need seisukohad on igati äh, selle vaidluste lahendamise süsteemi vastu, aga me peame asja vaatama laiemalt. Euroopa Komisjon peab läbirääkimisi silmas pidades meie parimaid huve ja majandusaspektist nüüd ma võib-olla ei ole nii optimistlik nagu härra Tänok selle kohta, kuidas asjad lähevad, arvamused erinevad Äh, selles osas, kuidas see leping meie olukorda parandab, aga tegemist on avatud majandustega, äh, me oleme kõrge tootlikkusega majandused ning ma arvan, et me kõik äh, võidame sellest. olukord on selline, kus kõik võidavad, mitte nii, et üks võidab teiste kulul nii et, et minu seisukoht ei ole nii sünge selle, nende kõneluste tulemuste osas. härra Castaldo äh, esitas äh, justkui äh, väitekirja selle teema kohta ja jõudis väga negatiivsetele järeldustele, aga mina arvan, et äh, meil on põhjust ka üsna suureks optimismiks Äh, endine INTA komisjoni esimees oli sotsiaaldemokraat ning äh, möödunud aastal äh, Hispaania tele, televisioonis ta ütles, et tegemist oli kõige läbipaistvamate läbirääkimistega, kus ta iial on osalenud. seda ta ütles möödunud aasta aprillis ja loomulikult me oleme teinud edusamme, komisjon ja komisjoni president härra Juncker tahavad saavutada veelgi suuremat läbipaistvust ning ma ei usu, et Äh, tegemist on mingi, mingite hämarate läbirääkimistega. Äh, tahaksin äh, tänada kõiki neid kõnelejaid, kes mainisid selle lepingu positiivset mõju, aga ma tahaksin kinnitada, et kui TTIP-i lepinguga edasi minnakse, siis me ei kaota Ühendkuningriiki kui Euroopa Liidu liiget Äh, proua Sharke on juba lahkunud, aga tahtsin teda tänada, härra Melanchon, see spionaaži küsimus ja andmekaitse. sellega tegeldakse libe komisjoni arvamuses. ma tean, et äh, jah, meie suhetes möödunud aastal olid äh, rasked ajad, aga see on selja taga, asjad paranevad Obama on üsna hiljuti teatanud, et üritatakse äh, muuta seadusi, äh, mis puudutavad äh, mitte Ameerika kodanike isikuandmete kaitset. nii et, et tehakse lõpp sellisele nuhkimisele välismaiste ettevõtjate üle ja ka selle asjaga tegeleb libekomisjon. ma arvan, et me oleme jõudnud edasi sellest väga tundlikust äh, aspektist meie suhetes ning läbirääkijad on öelnud, et andmekaitse küsimus ei ole osaks sellest lepingust, sellega äh, tegeldakse eraldi leppe raames. aga fakt on, et, äh, et äh, regionaalsed plokid peavad läbirääkimisi ja, ja läbirääkimistes osalevad paljud riigid ma ei suhtu ka, äh, ma ei jaga ka teie negatiivset seisukohta konkurentsi osas. ma arvan, et selles võidavad tarbijad ning tahaksin tänada härra Baltsiitist tema kommentaaride eest, aga ma ei usu, et standardid langevad. ainus viis, kuidas äh, standardeid langetatakse või kõrvaldatakse, on siis, kui nad üksteist dubleerivad ja ei ole vaja paralleelseid standardeid. Äh, keegi rääkis siin ka VKE-dest äh, ja tohutust bürokraatiast, mis selle kõigega väikeettevõtete jaoks kaasneb tahaksin tänada äh, äh, see, ma tahaksin öelda, et äh, mina arvat-, arvan, et TTIP parandab EKA-de olukorda selles vallas. surmanuhtlust mainiti, samuti inimõigusi. aga kuidas on lugu Indiaga? Äh, meil on äh, lahkhelid ka Indiaga selles küsimuses. Äh, inimõigused on välispoliitikas küll olulised, aga see ei ole ju kogu välispoliitika või kuidas? vaidluste lahetamise süsteem, sellest ma juba kõnelesin, aga kindlasti on sellest süsteemist kasu ka Euroopa ettevõtetele see tähendab, et me ei ole enam Eh, sunnitud pöörduma Ameerika kohtutesse oma vaidluste lahendamiseks, nii et, et tänan kõiki kannatlikkuse eest ning eh, loen läbi kõik need muudatusettepanekud, mis mulle esitatakse, teen seda väga suure huviga. loomulikult siin komisjonis eh, ei ole meil plaanis koostada mingit vastu vastu raportid langeraportile, mida Intas tehakse, keskendume vaid ühele poliitilisele aspektile, aitäh kõigile, äh, e, koosolek on lõppenud ja jätkame homme hommikul hääletamisega, aitäh! You interpreters are being considerate for 15 minutes.